Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. kallid kolleegid, daamid ja härrad, lubage mul tervitada Euroopa Parlamendis kõrgeid esindajaid Itaaliast, Itaaliast kui eesistujariigist, siin on proua Federica Guidi, kes on Itaalia majandusarengu minister ja minister Antonello Giacomelli tema on telekommunikatsiooni eest vastutav riigisekretär. kui tohib, siis tutvustaksin paari sõnaga meie külalisi. proua Federica Guidi on õppinud äh, õigusteadust Modena ülikoolis tal on väga palju kogemusi ettevõtluses ta on olnud ettevõtluses tegev kohe oma karjääri algusest. ta on olnud KOV-i industria president, see on noorte ettevõtjate organisatsioon, ta oli selle juht neli aastat, ta oli samamoodi ka Ducati Energia juht. Bolognas. peale selle on ta täitnud veel ka teisi väga tähtsaid ametikohti. nii et proua minister, meil oleks väga hea meel, kui te jagaksite oma vaateid Itaalia eesistumisperioodi kohta järgmise nelja kuu kohta. tegemist on ülitähtsa küsimusega meie kõigi jaoks. tööstus, industrialiseerimine, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, uus tööstuspoliitika ning me leiame, et eh, jätkate praeguse komisjoni tööd, sellepärast et üks komisjoni asepresident eh, oli ka Itaaliast. ta on nüüd siin ka kuulamas seda arutelu, nii et palun, proua, teil on sõna aitäh, härra esimees, aseesimehed, kallid kolleegid. ma arvan, et äh, räägiksin emakeeles, kui tohib. suur aitäh, esimees Puusek. ma tulin väga hea meelega tänasele kuulamisele. tänan teid, et need küsimused, millest me täna räägime, ka teile südamelähedased on ja ma tahan teile nüüd rääkida, millised on Itaalia eesistumise prioriteedid. energia, konkurentsivõime, need eesmärgid, mida me pole veel saavutanud, mis aga tuleb saavutada. räägin ka telekommunikatsioonist ja digitaalarengust me üritame keskenduda stabiilse tööprogrammi loomisele, me püstitame suuri eesmärke, mida on võimalik järgnevatel aastatel saavutada. me tegelikult koos eelneva ja järgneva eesistujaga kaheksateist kuu tegevuse oleme omavahel ära koordineerinud ja praegusel hetkel meil Euroopa majanduses on väga palju ebakindlust, majandus on languses, me ei tea, mis toimub. sellepärast majanduskasv ja töökohad on meie prioriteediks. meie eesmärgiks on konkurentsivõime tugevdamine ning vastu võtta strateegilisi otsuseid energeetika valdkonnas. ma keskendungi prioriteetidele eriti selles osas, mis puudutab energiat ja konkurentsivõimet. ülemkogul ähm, juunikuus strateegilises tegevuskavas energia pandi kõige tähtsama prioriteedina paika. Ukraina kriis on energia tähtsust veelgi rohkem esile toonud. meie eesmärgiks peab olema CO2 heitmete vähendamine, energiavarustuskindluse tagamine ja me peame energiaturu täielikult ühtlustama. meil on veel üks väga tähtis äh, küsimus, milleks on ILOK-i direktiiv tänan Kreekat eesistujariigina, et neil õnnestus selles küsimuses jõuda kokkuleppele, sest nüüd me saame alustada mitteametlikke läbirääkimisi parlamendisaadikutega. oktoobrikuus üritame nõukogus ka energia ja kliimaküsimuste jaoks välja töötada raamkava, mis kehtiks kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend. meil on ette nähtud mitteametlik ministrite kohtumine kuuendal oktoobril Milanos. seal räägime ka komisjoni teatise tulevikust, see puudutab energiatõhusust ja see võeti vastu juulikuus sellel aastal. me peame rääkima sellest, kuidas aastaks kaks tuhat kolmkümmend saavutada eesmärki vähendada CO kahe heitmeid kuni kolmkümmend protsenti samal ajal tuleb meil kaasata ka parlamenti. energia säästmine on ülitähtis kliimamuutuste vastases võitluses, aga ka energiavarustuskindluse tagamisel. praegune olukord ei tohi viia selleni, et kõiki mõõdetakse ühe mõõdupuuga. tuleb arvestada kõikide erinevate riikide erinevaid külgi. tuleb vaadata seda, millistesse sektoritesse tasub investeerida, kus on investeeringud kõige tasuvamad. me oleme veendunud, et Euroopa Parlament eh, teeb meiega konstruktiivset koostööd selleks, et meil on võimalik eh, selles küsimuses edasi minna kriisid Liibüas ja Ukrainas mõjutavad energiavarustuskindlust kogu Euroopas. juba enne meie eesistumisperioodi üritasime me energiavarustuskindlusest rääkida. näiteks maikuus Roomas toimunud G7 eh, tippkohtumisel me oleme komisjonile esitanud oma strateegia energiavarustuskindluse kohta me oleme mõelnud ka selle peale, mis saab siis, kui Venemaalt energiatarned lõpevad. juba juunikuus alutas, alustasime me ka arutelusid meetmete kohta selleks, et tagada keskpikaajalises perspektiivis energiavarustuskindlus. oktoobrikuus toimub mitteametlik ministrite kohtumine, kus töötatakse siis välja tulemused, mis saadetakse edasi ülemkogule. energiatõhusus on ka väga tähtis selleks, et äh, vähem sõltuda imporditud energiaallikatest. maagaas jätkuvalt mängib väga tähtsat rolli, kui me soovime minna üle vähese süsinikuga majandusele me jaoks on väga tähtis see, et meil oleks ka energia välispoliitika, meil tuleb äh, tõesti kaasata kõikvõimalikud partnerid, ka transiidiriigid, selleks et me saaksime välja töötada ühise taristu lõunakoridori avamiseks ja vedelgaasi importimiseks. on väga tähtis, et äh, veeltelgaasi oleks meil võimalik ka lõunakoridori kaudu sisse tuua ja me oleme siin praegusel hetkel mõelnud selle peale, et meil tuleb ka Vahemere riikide vahelisi suhteid just selle eesmärgi pärast parandada. peale selle Euronet energiapartnerlus on üks programm, mis on meie jaoks väga tähtis, seal me vaatame ka Vahemere teisele kaldale Aafrika riikide poole väga tähtis on, et CO2 heitmeid vähendatakse, aga see tähendab seda, et meil tuleb ühisturg lõpule viia. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta veebruarikuus võttis nõukogu vastu esimesed otsused ja meie kavatseme nüüd minna veelgi kaugemale ning võtta vastu omad järeldused ning esitada need hiljemalt detsembrikuus ministrite nõukogule. Need puudutavad ka komisjoni teatist siseturu lõpuleviimise kohta meil tuleb vaadata, mida ka parlament on teinud, eriti parlamendi resolutsiooni, mis puudutab energia ühisturgu tähtis on, et tarbijad oleksid kaasatud äh, elektriturule ja et nad oleksid huvitatud ka nutikate tehnoloogiate kasutamisest. me tõesti peame vaatama, millistes valdkondades on meil vaja midagi ära teha selleks, et ühisturgu lõpule viia. see puudutab tõesti nii füüsilist, äh, füüsilisi tõkkeid kui ka äh, kõike seda, mis ei ole füüsiline Euroopa ühendamise rahastu on samamoodi väga tähtis. viis miljardit eurot investeerib Euroopa ühendamise rahastu kaudu Euroopa Liit järgnevatel aastatel ja selleks, et äh, meie investeerimiseesmärke täita, tuleb meil mõelda ka selle peale, kuidas avaliku sektori vahendite kõrval leida vahendeid ka erasektorist. meie kohe kindlasti soovime ühisturu ees märki saavutada, me soovime, et meil oleksid äh, äh, võrkude jaoks ühised käitumisjuhised, ähm, et me saaksime võrgud võimalikult kiiresti ühendada. me soovime lähtuda parimatest eeskujudest, meil on siin juba väga häid näiteid piirkondlikust koostööd. siis ülejäänud prioriteedid, äh, konkurentsivõime ja tööstuspoliitika märtsis ja juunikuus ülemkogul neid küsimusi juba arutati. meie põhilised eesmärgid järgneva kuue kuu jooksul puudutavad tugevdatud juhtimist tööstuspoliitikas ja tööstuspoliitika lõimimist kõikidesse Euroopa Liidu poliitika valdkondadesse, nendesse valdkondadesse, mis mõjutavad meie konkurentsivõimet. Neid küsimusi arutati ka Milano mitteametlikul kohtumisel juulikuus seal saavutati kolm tähtsat eesmärki. pandi paika poliitilised eesmärgid, juhtimise tugevdamine ja peavoolustamine, need olid meie jaoks kõige tähtsamad. ministrid leidsid, et poliitiliseks eesmärgiks peaks olema tööstussektori äh, kasvatamine kun-, kahekümnele protsendile SKT-st aastaks äh, kaks tuhat kakskümmend selle üle peetakse ikka veel arusid, see oleks, aru ja see oleks ka osa Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast. tööstusministrid on ühel nõul selles osas, et väga tähtis on konkurentsivõimet ja majandus, majanduse kasvu tagada. seega on mõeldud ka töörühma loomisele, millele valitakse ka esimees ja mis paneks paika oma töörühma. tegemist oleks siis nii-öelda konkurentsivõime nõukogu ülesandega. siis peavoolustamine, seal on eesmärgiks tööstusvaldkonna prioriteetide väljatoomine ning vaadatakse ka, kuidas need prioriteedid mõjutavad teisi valdkondi. ka Milanos juba töötati dokument välja, tegemist on nii-öelda sektoriaalse lähenemisega. peavoolustamise rakendamisega on teatud valdkondades juba algust tehtud. umbes kaks aastat oleme selle kallal nüüd tööd teinud ja me üritame välja va-, töötada kava selle kohta, kuidas kõige komplekssemalt toimida võiks. Milanos öeldi, et väga tähtis on vaadata seda, kuidas mõjutab uus kliima- ja energiapoliitika meie konkurentsivõimet, eriti mis puudutab neid kõrgeid energiakulusid, mis meil on ja seda eriti nendes tööstusvaldkondades, kus energiavajadus on suur. komisjon on samuti nõus sellise lähenemisega ja on lubanud normid üle vaadata tuleb vaadata seda, et ettevõtete kulud ei läheks liiga kõrgeks. Itaalia eesistujariigina siis septembrikuus tööstusministrite nõukogul üritab välja töötada dokumenti ning välja töötada ka juhised. peale selle tuleb paika panna ka prioriteedid strateegilise raamkava jaoks. ning septembri nõukogu tulemused peavad kaasama ka äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide ülevaatamise. tuleb mõelda ka poliitiliste meetmete peale VKE-de toetamiseks meil oli ette nähtud, et VKE-de aasta aruannet tuleks koostada Small Business Acti kaudu. me üritame nüüd ka komisjonilt saada panust selleks, et äh, direktiiv vaadatakse üle veel aastal kaks tuhat viisteist meie eesmärgiks on toetada sellist energiapoliitikat, mis tagab ka tootliku tööstuse tuleviku ja tagab ka meetmeid, millega väikese keskmise suurusega ettevõtete tulevik on tagatud. meil tuleb hoolitseda selle eest, et ettevõtted ei oleks nii haavatavad. Napolis toimub oktoobrikuus kohtumine, tegemist on VKE-de iga-aastase kohtumisega, kuhu tulevad äh, kokku siis VKE-de esindajad ja nende organisatsioonide esindajad, samamoodi ka teadusasutuste esindajad ja ajakirjanikud, sellest, et rääkida kogu sellest valdkonnast, mis puudutab VKE-sid. suur tänu teie tähelepanu eest ja olen valmis ka teie küsimustele vastama. aitäh, proua minister ütlesin, et energia on teie portfellis väga tähtsal kohal ja tõesti tundub, et äh, meil on ka väga tuntud marke, mis on Itaaliast pärit, nagu näiteks Ferrari. ja nüüd annaksin sõna Antonello Giacomelile, kes on telekommunikatsiooni eest vastutav riigisekretär. ta on ametilt ajakirjanik, äh, on olnud ka peatoimetajana tegev. ta oli äh, kohalike omavalitsuste teenuste reformi käivitaja. seda oma karjääri alguses Itaalia valitsuses. Teil on sõna, härra Grazie, president, sono stato. suur tänu, eesistuja. ma olin küll oma linnas vaid äh, aselinnapea, mitte linnapea, aga muidugi, kes teab, mis tulevik toob. kõigepealt suur tänu, et mul on võimalus täna siin tutvustada Itaalia eesistuja seisukohti ja rääkida sellest, mis on meie ees, eesistumise kõige olulisemad teemad järgmisel kuuel kuul. selleks, et äh, tagada konkurentsivõime, et äh, viia lõpule Euroopa projekt, on digitaliseerimine muidugi äärmiselt oluline. ja äh, me oleme ka näinud äh, Äh, raporteid selle kohta, et kui digitaalne siseturg ei toimi, siis kaotame viisteist protsenti SKP-st. ka eelnevad eesistujad on äh, seda mõistnud, äh, siin on viiesaja miljardi eurone potentsiaal, mis tuleks realiseerida ja see kõik tuleks kasuks ettevõtetele kui me suudame tõesti toimima saada Euroopa siseturu. see on üks meie eesmärke, digitaalne siseturg. ja seda ütles ka meie peaminister Rensi üritusel Digital Venice, digitaalne Veneetsia et äärmiselt oluline on ajada ühist digitaalpoliitikat. ma arvan, et me peame erinevad seisukohad kokku tooma, mis erinevatel valitsustel on. ja meie töös on kolm keskset punkti, kõigepealt siseturg digitaalteenustele, siis julgeolek või turvalisus ja juurdepääs võrkudele. mis puudutab sise turgu, siis siin on muidugi otsustav küsimus võrgu neutraalsus. tegemist on teemaga, mis on näinud uusi arenguid pärast seda, kui äh, seda, kuidas tegutses USA-s föderaalne telekommunikatsioonikomisjon ja kus suudeti sõlmida siis kokkulepe telekommunikatsiooni ettevõtetega, mis, mis siis võimaldaks tagada võrguneutraalsuse ja sellega konkurentsivõime kõigile osapooltele. aga me ei tohiks siin silmas pidada mitte ainult ärilisi aspekte, vaid me ei tohi unustada, et ka institutsioonidel on siin oluline roll mängida, aga valitsused peavad sekkuma, et kaitsma äh, võrke, võrguneutraalsust, et internet oleks tõesti ka vabaduse ja võrdsete võimaluste koht. et äh, igal üksikisikul oleks seal võimalik vabalt oma arvamust avaldada see kõik on oluline. tuleb äh, vältida seda, et äh, suurettevõtted sõlmivad kokkuleppeid, mis viivad selleni, et äh, tekivad tõkked juurdepääsule. nii et internet ei saaks enam olla võrdsete võimaluste platvorm. veel üks oluline teema on rändlustasud äh, parlament on ka siin selge signaali andnud, mida meilt oodatakse. on väga oluline, et me suudaksime ka siin tõkkeid äh, lammutada, mis takistavad äh, suhtlust. me peame muidugi samas äh, jälgima, et et säiliksid investeeringud, et ettevõtted ka jätkuvalt investeeriksid infrastruktuuri. edasi turvalisus internetis, see on samuti väga oluline teema, millele keskendume. viimasel nõukogu koos õigupoolest ülemkogu kohtumisel toimus ka e, selle üle diskussioon, me kuulsime erinevate riikide esindajate arvamust selles küsimuses, kuid ka siin tuleb astuda edasisi samme, on küll valmisolek koostööks, kuid tuleb vaadata, millistel tingimustel on see võimalik, võib-olla tuleb siin samm, sammult edasi liikuda oluline on ka läheneda interneti haldamise või valitsemise küsimusele selliselt, et me näeksime, kuidas see seostub rahvusvahelise poliitikaga ja ja sellega, millist rolli mängib selles Euroopa. meil äh, on ette nähtud mitteametlik telekommunikatsiooninõukogu äh, oktoobris Milanos ja me oleme arvamusel, et senine sidusrühmade mudel on oluline, see peab säilima, me ei taha, et ainult valitsused oleksid osapooled, vaid et tõesti peetaks silmas kõigi osaliste võimalust, võimalusi. ja me peame püüdlema selle poole, et ähm, oleks ka üleüldine positiivne suhtumine ICAN-i. et äh, Euroopa valitsused äh, teeksid edusamme koostöös Ameerika Ühendriikide valitsusega. see on minu meelest äh, õige tee, mis valida ja arvan, et me jõuame teatisega ka nii kaugele, et komisjon ka tulevikus tegeleb edasi direktiividega, mis tegelevad nende teemadega ja mis võivad ka saata tugeva signaali, et Euroopa on äh, võimeline äh, siin ka otsustavaid samme astuma. aitäh! nüüd äh, alustame arutelu ja kõigepealt annan sõna koordinaatoritele, kes räägivad äh, oma fraktsioonide nimel kolmeks minutiks, kõigepealt äh, härra Tajani Rahvapartei nimel. aitäh, esimees, lugupeetud minister, lugupeetud riigisekretär, me hindame seda, mida te ütlesite Itaalia eesistuja hoiakute kohta, te tahate äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsi ülemkogu järeldusi ellu rakendada. ja seal on ka välja toodud paljus, paljudki, mis on ka Rahvapartei jaoks olnud oluline, on oluline, et me eh, tõepooleks ajaksime Euroopa tööstuspoliitikat eh, ja saavutaksime oma eesmärgid. ja teil oli ka täiesti õigus, mis puudutab eh, energia hindasid, me ei saa äh, tööstuspoliitikat arendada, kui energiahinnad ei alane seoses Ukraina kriisiga, on oht, et nad hoopiski tõusevad. ja eriti ka võttes arvesse seda, mis toimub Põhja-Aafrikas, eelkõige Liibüas. nii et äh, siin on tõesti prioriteediks püüda need konfliktid lahendada. tahaksingi küsida, mis mis on teil plaanis ette võtta, mis puudutab CO kahe ähm, ähm, heitmete poolest ähm, kui palju CO kaks heitmeid tootvate ettevõtete lahkumise suhtes Euroopast. me ei tohi riskida sellega, et sellega väheneb meie konkurentsivõime. edasi siseturu äh, areng, see on samuti väga oluline konkurentsivõime tõstmise instrument, millega on võimalik ka luua uusi töökohti. kuid me peame siin arvestama ka konkurentidega nagu Jaapan ja USA. me peame kaitsma Euroopa ettevõtteid ja kõigil peavad olema võrdsed võimalused Öeldi ka, et iga seadusandlikku ettepanekut tuleks analüüsida ka sellest perspektiivist, kas see võib positiivselt või negatiivselt mõjutada Euroopa tööstust. ma olen nõus, et Konkurentsinõukogu peab olema äh, tugevam ja tugevamalt just rõhutama tööstuse äh, aspekti ja võib-olla võiks tõesti sellest välja arendada tööstusnõukogu lisaks siis ECOFINile. kuid ma arvan, et midagi on veel puudu, nimelt et ettevõtetel oleks lihtsam võtta laenu, eriti VKE-del. ma arvan, et nõukogu peab siin rohkem tegema. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvet eelarvesse tehti kärpeid nõukogu poolt just nendes osades, mis puudutasid tööstust ja VKE-sid. komisjon otsustas seda teha, aga meil ei ole ju võimalik kuidagi kriisist üle saada, kui me ei toeta reaalmajandust Itaalia eesistuja peab tõesti siin astuma välja selle eest, et äh, eelarve oleks rohkem tasakaalus, sest ilma tööstuseta ja ilma VKE-deta ei saa me kriisist üle ja kindlasti ei ole võimalik ka sotsiaalset äh, majandust ehitada. aitäh, proua Toia, palun. aitäh, eesistuja. suur tänu Itaalia eesistujamaa esindajatele. Teie sõnavõtu eest ma hindan väga seda, mida olete juba teinud ja neid prioriteete, mis olete äh, seadnud. Teie sõnavõtt näitas, et olete tõesti ka huvitatud koostööst parlamendiga ja et te püüdlete tõhusama poliitika poole selles valdkonnas. ma äh, siin pöördun äh, just ähm, proua Kuidi poole. Te ütlesite mõndagi, millega parlament saab täielikult nõustuda, me oleme nõus, et tuleb teha otsustavaid samme, aga meil on vaja rohkem äh, Ähm, juhtimist. Euroopa tööstuspoliitikast oleme palju kuulnud ja Konkurentsinõukogu on samas ähm, tööstuspoliitika jätnud mõnevõrra unarusse, kuid meil on tõepoolest vaja Euroopa tööstuspoliitikat. ja me peaksime äh, tõesti tooma selle peavoolu me peame mõtlema sügavamalt läbi Euroopa tööstuspoliitika, ja eelkõige on siin ju küsimus konkurentsis kolmandate riikidega, mitte niivõrd Euroopa riikide vaheline konkurents. nüüd see eesmärk, et tööstuse osakaal SKT-st oleks kakskümmend protsenti. jah, meil on väga kauneid eesmärke, aga võib-olla oleme me nende saavutamisel kasutanud valesid vahendeid. arvan, et me peaksime tõepoolest konkreetseid samme astuma ja just sellistele konkreetsetele sammudele peaks keskenduma ka eesistuja nüüd, mis puudutab äh, juurdepääsu laenudele, siis see on loomulikult väga oluline. ja pankade likviidsus peaks jõudma ka ettevõteteni. meil ei ole vaja mitte ainult likviidsust vaja, vaid meil on vaja ka investeeringuid. samas aga on oluline ka äh, avaliku sektori investeeringud seda oleme näinud Ameerika Ühendriikide näitel, kui oluline see on, ootame veel Junckeri plaani, kuid ma usun, et äh, Itaalia eesistuja saab juba praegu midagi ära teha. nii et ma arvan, et siin peaks tõesti kasutama selliseid ähm, vahendeid, ähm, mis avaldavad äh, suuremat, konkreetsemat mõju ja sellised vahendid peaksid olema ette nähtud ka järgmises eelarves, et me tõesti ka kasutaksime erakapitali seda koostöös avaliku sektoriga, samuti on oluline ka teadus äh, uuringuid edendada ja on oluline ka, et nende teadusuuringute tulemused jõuaksid äh, turule, nii et äh, loodetavasti Itaalia eesistuja saab ka selle küsimusega tegeleda, kuidas Euroopat siin edasi viia, võttes arvesse Horisont kaks tuhat kahtekümmend. nii et äh, oluline on tõesti, et teadusuuringud jõuaksid ja nende tulemused jõuaksid ka turule pan Grõbaltšik. aitäh, härra Grõbaltšik. ECR-i nimel, palun. suur tänu. ma loodan, et tohin võtta sõna oma emakeeles. lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud äh, proua minister, lugupeetud härra minister, suur tänu teile teie põhjaliku et-, põhjalike ettekannete eest, soovin teile ühtlasi palju edu teie edaspidises töös. Te rääkisite eh, süsiniku eh, vähendamisest kahe tuhande kolmekümnenda aasta agendast ning eh, rääkisite ka muudel olulistel teemadel. kuid mis on lahendused äh, Äh, nendele probleemidele, kuidas äh, kasutada vähem, äh, kuidas kasutada vähem fossiilkütuseid. tundub, et vastus tuleb läbi Venemaa ja Liibüa. ärgem unustagem, et varsti saabub Euroopasse talv. kuid mida teha, kas valida aga Aafrika, Liibüa gaas kas see on meie lahendus meie energiaprobleemidele, kuidas seda teha? meie majandus ei ole praegu konkurentsivõimeline võrreldes näiteks meie Ameerika sõpradega. kuidas ja millal suurendada meie konkurentsivõimet, kasutades näiteks Aafrika gaasi, kui äh, oleme oma konkurentsivõime eh, ehitanud sellisele gaasile, mida teha näiteks siis kildagaasiga. Eh, milline on teie eh, suhtumine kildagaasi ning kas te arvate, et on oluline otsida kildagaasi ja seda kasutada, kas see on teie meelest üldse oluline teema? mis Te mainisite eh, siin nelja küsimust, millest üks oli interneti haldamine ning sooviksin tõstatada küsimuse eelmisele parlamendi koosseisu ajal rääkisime akta lepingutest, mis tekitas parlamendis suuri vastuolusid. palun öelge meile võimalikult kokkuvõtlikult milline on teie tegevussuund selle interneti kontrollimise osas ja mida sellega edasi teha? härra eh, Peterson, kes on samuti meie komisjoni ases-. suur tänu teile, suur tänu teile eh, võimaluse eest eh, Itaalia eesistujatega täna mõtteid vahetada mul oli väga hea meel teie märkusi kuulda, eriti puudutas see internetiga see seotud küsimusi, rändlust ning äh, samuti ka interneti neutraalsuse kohta. väga oluline on meeles pidada seda, et internet äh, loodi avatud platvormina ning äh, meie praegusel hetkel teeme kõik selleks, et see nii ka jääks seega ma tahaksin äh, tunnustada teid selle eest, et te seda mm, võitlust endiselt äh, äh, olulisel kohal peaksite, et ta endiselt jääks avatud platvormiks. ja minu küsimus puudutab energiavaldkonda. Te ütlesite, et äh, väga palju huvitavat äh, kaaskasutatavate energialiigide kohta ning samuti ka energia efektiivsuse tõstmise kohta, kuid äh, sooviksin, et te oleksite pisut, eh, sest mida see tähendab, mida saate öelda konkreetsete eesmärkide kohta, kas kavatsete püstitada veelgi ambitsioonikamad eesmärgid taaskasutavate energialiigide ja energiatõhususe küsimustes. ma tean, et see on keeruline, kuid oleks hea siiski, kui me teaksime, kuhu suunas Itaalia eesistumine soovib meid viia nendes küsimustes. suur tänu teile. ootan huviga teie vastuseid. suur tänu, kallis kolleeg. ja nüüd proua Lopes, kes esindab kuuet tere päevast ja suur tänu selle eest, et siia tulite e, siin on tõstatatud ambitsioonikaid e, eesmärke, kuid tundub, et tegelik olukord e, on pisut erinev. näiteks kahe, tundub väga raske on jõuda kahekümne, et selleni, et tööstus muudutaks kakskümmend protsenti meie SKP-st, sest kriisi vältel on see pigem vähenenud ning eh, taas tööstustamise eh, mõeldud vahendeid on ebapiisavad. oleme eelarve küsimuste arutamisel näinud, kui vähesed või ebapiisavad need vahendid on. tööstuspoliitika tundub, et ta läheb täiesti vastupidises suunas, eriti mõningates Euroopa riikidesse, mis on valinud, teinud valikud tööstuse vähendamiseks, mitte tööstuse toetamiseks ja tugevdamiseks. on vaja investeerida infrastruktuuridesse, kuid on vaja, et need oleks riigipoolsed, võttes arvesse, et teist tüüpi investeeringud puuduvad, tegu on ju avaliku sektoriga ning see peab tugevdama investeeringuid infrastruktuuridesse. ning on vaja veel midagi Eh, mis oleks siis eh, fiskaalharmoneerimine eh, ettevõtete jaoks. vastasel korral majanduskasvu ja tööhõive suurendamine on praktiliselt võimatu. Ehm, muidugi välja arvatud juhul, kui töökohad, mis luuakse, on eriti Lõuna-Euroopas väga Äh, halva kvaliteediga, mis nõuaks äh, vähese kvalifikatsiooniga töötajaid, mis suurendaks vaesust ja ebavõrdsust veelgi Euroopa erinevate liikmesriikide vahel. mis puudutab energiat, kliima, kliimamuutust ning äh, fossiilkütuste kasutamise vähendamist, oleks meil vaja jätkusuutlikku tööstust, sooviksin teile näiteks tuua Hispaania ettevõtet Enagas, mis loodi Euroopa vahenditega osaliselt, kes äh, muudab äh, äh, söe ja fossiilkütuste jäägid Euroopa muudab need energiaks, kuid samas detsembris see suletakse, sellepärast et Hispaania valitsus on teadanud, et taaskasutatavad energialiigid ei ole prioriteet nende jaoks. kuidas on võimalik, et Euroopa Liidus, kus on Eh, kuidas on võimalik Euroopa Liidus, kus eh, taaskasutatavad energialiigide kasutusele võtmine on, on äärmiselt oluline. peame toetama selliseid ettevõtteid, kus on vaja kõrget kvalifikatsiooni, eh, mis on tööstusliku iseloomuga ning mis on oma tegevuses jätkusuutlikuks. selles valdkonnas oleks äärmiselt positiivne, kui nii Euroopa Komisjon kui ka Euroopa Liidu eesistujariik järgmise pooleteise aasta jooksul äh, Eh, eh, kuna ka plaanitakse ühistegevusi, oleks äärmiselt positiivne, kui võetakse arvesse ettepanekud eh, Euroopa tööstuse taastugevdamiseks, ette, võetakse arvesse Euroopa Ametiühingute Liidu ettepanekuid, millega tuleks kaasa miljonid töökohad, mis oleks kvaliteetsed, see tooks kaasa ka jätkusuutliku tööstussektori. suur tänu teile ja nüüd härra Erikson Roheliste nimel suur tänu teile. sooviksin öelda, et äh, suur tänu teile, et te siia tulite. suur tänu selle eest, et äh, tõesti rääkisite meile oma prioriteetidest rääkisite olulistest äh, küsimustest, energiajulgeolekust, VKE-dest oleks veelgi parem, kui te suudaks meile rääkida ka konkreetsetest sammudest energiajulgeoleku saavutamiseks. me näeme, millised probleemid on kerkinud esile ümber Euroopa. kui me teaks, milliseid samme astuda, kui me teaks, milliseid samme saab astuda Euroopa Liit selleks, et aidata Euroopa Liidu liikmesriike saavutada parem energia Eh, turvalisus eh, ning muuta energiakasutust tõhusamaks. sooviksin veel midagi öelda no.. sooviksin rääkida korruptsioonist, korruptsiooniprobleeme on üks tõsisemaid probleeme, millega tegeleda Euroopa Liidus järgnevatel aastatel, kui soovime paremat majandusarengut saavutada. ma arvan, et Itaalia oleks hea riik äh, näitamaks, mida teha selleks, et võidelda paremini äh, korruptsiooni vastu tulevikus. suur tänu teile, härra Dario Tambulano. proua minister, suur tänu teie kaunite sõnade eest kuid rääkides Euroopa energiajulgeolekuks äh, kolmekümne esimesel juulil äh, müüdi üks ettevõte hiinlastele kolmkümmend viis protsenti aktsiatest äh, ning see ettevõte kuulub Hiina valitsusele ning tal on nüüd äh, Eh, võimalus kontrollida energiagaasivõrke Itaalias ning eh, see tähendab seda, et ta mõjutab mitte ainult Itaalia eh, energiavõrke, vaid samuti ka gaasi, Kaspia merelt ja, ja Liibüast pärit gaasitranspordivõrgustikku. nagu ikka, info, informeeritud sellest kõigest kodanikke kahe koma ühe miljardi eurost. see on praktiliselt ei midagi. kärpepoliitika on see, mis sunnib eh, müüma liikmesriike eh, selliseid eh, olulisi ettevõtteid, mida see mm, ning kas sellest teavitati ka Euroopa Komisjoni, mida selle peale ütles Euroopa Komisjon, sooviksin lisada ka äh, veel eh, taastuvate energialiikide eh, kohta Rensi valitsus võttis vastu plokk Itaalia dekreedi, mis maksustab eh, näiteks päikesepatareide toimivaid energiatootjaid ja teisi taastuvate energialiikide kasutajaid. sellel kõigel võivad olla äärmiselt negatiivsed tagajärjed taastuvate energialiikide suuremaks kasutusele võtmiseks Itaalias ja see on näide sellest, et Renzi valitsus hakkab eh, sattuma kriisiolukorda, väga paljud perekonnad eh, on investeerinud eh, taastuvatesse energialiikidesse, sest nad usuvad neisse, kuidas saavutada Euroopa energiasüsteemide taas äh, Eh, kasutamine, eh, kuidas saavutame oma kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärgid niimoodi. suur tänu. ning nüüd proua minister, eh, proua riik, härra riigisekretär, te vastaks esimese ringi küsimustele. Grazie, signor presidente, allora cerco di rispondere eh, a ciascuna domanda eh, in maniera aitäh, härra esimees, üritan kõikidele nendele küsimustele siis lühidalt vastata härra Tajani kõigepealt, jagan otse loomulikult teie arvamust. meie eesistujariigina üritame kohe kindlasti teha samme edasi. mis puudutab kahtekümmet protsenti, siis meie üritame dialoogi astuda selleks, et rääkida konvergentsist me üritame tõesti neid arvamusi koondada ja välja töötada eesmärki, eesmärki, mida võib-olla ei saa kohustuslikult peale panna, aga see võiks olla eesmärk, mille poole kõik püüdlevad. see võib ka poliitiliselt siis tähtis olla. ja me jätkame neid arutelusid ja võib-olla siis natukene teistsuguses õhkkonnas kui siiamaani mis puudutab kahtekümmet protsenti, siis me oleme kahekümne protsendi eesmärgiga nõus. ehk et kakskümmend protsenti eh, peaks olema tööstuse osakaal SKT-st. mis puudutab eh, süsinikdioksiidi heitmeid, siis otse loomulikult me jagame vabandust, oleme nõus nende eesmärkidega, mis on juba varem püstitatud ja et me kasutaksime üha rohkem alternatiivseid energiaallikaid komisjon on ka esitanud teatise energiatõhususe kohta ja on paika pannud ka järgmise eesmärgi, milleks on kolmkümmend protsenti aastaks kaks tuhat kolmkümmend. me kohe kindlasti toetame selle eesmärgi saavutamist ja me anname endast kõik selleks, et siin võimalikult palju vahendada ja leida võimalikult palju toetajaid nendele kolmele väga suurele eesmärgile me loodame, et komisjon teeb ka ettepanekuid äh, nende sektorite jaoks, kus konkurentsivõime mängib väga suurt rolli. Nendes sektorites äh, tuleb tõesti mõelda veel, mis on väga tähtis, näiteks süsinikulekke puhul. tõesti, meil on ettevõtteid, äh, mis võitlevad väga suure konkurentsiga Äh, proua Toia, jah, suur tänu Kreekale eesistujariigina töö alustamise eest, meil toimus juba mitteametlik kohtumine Milanos ja meil on võimalik jõuda kokkuleppele konkurentsivõime nõukogu juhtimise parandamise osas. tegemist on eesmärgiga, mida me kõik soovime. ja nüüd me peame otse loomulikult ka vaatama, kuidas me saaksime inimesi koondada selle eesmärgi taha. meil tuleb kohe kindlasti kõrgetasemelist ekspertrühma toetada, selle ekspertrühma tööd toetada, tegemist on tähtsa vahendiga, mis aitab meil äh, peavoolustamist tugevdada, mis aitab meil välja töötada ühiseid eesmärke tööstusettevõtete jaoks eriti selles osas, mis puudutab äh, kliima kaitsmist ja ma ei mõtle siin mitte ainult suuri ettevõtteid, vaid ka suisa väikeseid ettevõtteid ning mikroettevõtteid. kakskümmend protsenti, nüüd kordan seda, mida ütlesin juba härra Dajanile, see, mis puudutab VKE-sid ja nende juurdepääsu rahastamisele siin on täht vastus tähtis äh, toetada arengut äh, ja leida stiimuleid. ning meie eesmärgiks peab kohe kindlasti olema VKE-de toetamine, me peame hoolitsema sellest, et nad muutuksid üha suuremateks ettevõteteks. nüüd need äh, võimendavad meetmed, jah, me toetame selliseid äh, võimendavaid meetmeid. tagatised võivad tõesti olla hooandjaks investeeringutele, see on väga huvitav mõte. siis Poola kolleeg, gaas, maagaas ja mineraalõlide kasutamise vähendamine ning üleminekuperiood. jah, otse loomulikult on teatud üleminekuperiood. Euroopa peab ennast maagaasiga varustama, te mainisite ka geopoliitilist olukorda, see tõesti on murettekitav. ja ma arvan, et me nüüd Euroopa Liidu tasandil üritame keskpikas perspektiivis seda küsimust lahendada ning energiavarustuskindlust tagada meil tuleb kasutada ka praegust taristut ja juba praegu olemasolevaid ähm, ladustamisvõimalusi. meil tuleb oma ladustamisvõimalusi ka parandada tuleviku jaoks. üleüldiselt usun ma, et taristu ongi siin otsustava küsimusega. taristu tugevdamine, taristu parandamine äh, võrkude parandamine, eriti just maagaasi tarnimiseks, on ülitähtis. kildagaas, mida te lühidalt mainisite, ma arvan, et selle otsuse peab iga liikmesriik ise täiesti sõltumatult vastu võtma iga riik peab ise vaatama, millised on tema territooriumil asuvad ressursid ja kuidas neid kasutada. aga ka seejuures tuleb kinni pidada keskkonnakaitse nõuetest. nii et tõesti, iga riik otsustab ise, aga peab arvestama keskkonnanõuetega ning leidma tõesti need kõige paremad ähm, energiavahendid siis härra Peterson, mulle tundub, et teie küsimustele ma olen juba Äh, vastanud, see, mis puudutab äh, energiatõhusust ja taastuvaid energiaallikaid. me oleme nõus nende eesmärkidega, mis on praeguseks juba välja toodud. kakskümmend protsenti energia, taastuvaid energiaallikaid, kolmkümmend protsenti energiatõhusust. jah, me toetame kõiki neid eesmärke. ja see kõik on väga tähtis me loodame, et eesistujariigina saame mängida tähtsat vahendaja rolli. tegemist on eesmärkidega, mis on meie jaoks suureks väljakutseks. ja tööd on veel päris palju ära teha. eriti just toetavat. proua Lopes, tundub, et ka teie küsimusele olen nüüd juba osaliselt vastanud maksude harmoniseerimine, see nüüd ei ole küll minu pädevusvaldkonnas. võib-olla rahandusministrid peaksid sellele küsimusele vastama, aga jah, tegemist on tähtsa küsimusega. eriti kui mõtleme selle peale, et äh, meil tuleb tagada majanduskasv ka tööstussektoris Euroopa Liidus. avaliku sektori investeeringud investeerimine peab olema meie prioriteediks ja eesistujariigina võtame seda prioriteeti väga tõsiselt. väga tähtis on, et me toetame neid erinevaid meetmeid, mis on juba olemas ja mida on võimalik kasutada. peame kasutama neid meetmeid, mis parandavad ka avaliku sektori investeerimisvõimet Euroopa Liidus härra Erikson, äh, energiavarustuskindlus, taristu, koormustestid, need toimuvad juba praegu. Euroopa Komisjon on igalt liikmesriigilt nõudnud oma panuse andmist äh, koormustestide analüüsimisel. seda siis juhuks, kui tarned lõpetatakse. härra Tamburano, mul on väga kahju Äh, te rääkisite siin ainult Itaalia sisepoliitilistest küsimustest. Äh, võib-olla ma saaksin sellele kunagi hiljem või mujal vastata, sest ma ei usu, et praegune aeg ja koht oleks äh, selleks sobivad. me peame otse loomulikult vaatama, milline on see meie eesmärk Itaalias, taastuvate energiaallikate puhul, aga ma arvan, et ma ei peaks siin Itaalia sisepoliitikast rääkima. aitäh, proua minister ja nüüd härra riigisekretär, palun, teil on sõna. jah, aitäh. härra Dajani sõnavõtt. ma arvan et talle valmistasid muret need tööstusettevõtetele antavad tagatised ja ma üritasin mõelda nendele eesmärkidele, mis meie oleme paika pannud. siis tekib veel ka küsimus, kuidas võrkude neutraalsus on seotud sellega, et meil kõigil on võrdsed võimalused. tegelikult on olukord selline. me kas laseme turul endal tasakaalu leida, tasakaalu loksuda ja on täiesti selge, et tugevad löövad siis läbi või siis teine võimalus, mille me võiksime valida ja see on see, mida meie toetame, et meil on äh, rahvusvahelised organid, mis mängivad tähtsat rolli nii-öelda mänguväljaku piiride paikapanemisel. härra Probatitš. interneti juhtimine. me üritame siin jõuda kokkuleppele just nii, et vältida kõiki neid riske, mida teie välja tõite. meie jaoks on kõige tähtsam kodanike arvamus. me ei soovi siin ettevõtteid kaitsta mõtlen siin näiteks inimõiguste rikkumise peale internetis ja ka autoriõiguste rikkumise peale. meie jaoks on kasutajaõigused, tavakodaniku õigused kõige tähtsamad esikohal. aga me ei tohi muidugi liialt palju sekkuda ka inimeste eraellu mõned ütlevad, et äh, internet on selline oma ego ülesupitamise peegelpind. ja just sellepärast tuleb meil mõelda selle peale, et äh, keegi ei peaks interneti kasutamise pärast oma eraeluga maksma ja just sellepärast äh, ei saa internetti vaadata mitte ainult äh, äripõhimõtete vaatenurgast ja just sellepärast peab olema meil organisatsioon, millel on õigus sekkuda. ning erinevad osapooled tuleks kaasata äh, sellesse protsessi ja Sao Paulos ähm, see ICAN-i menetlus saigi alguse ja see tõi ka väga selgelt välja, kui tähtis on see töö olen teiega nõus selles küsimuses ja suur tänu selle küsimuse eest. internet peaks olema selline avatud platvorm uute võimaluste ja vaba arvamuse avalduse kohaks, aga see peaks olema ka ettevõtlikkuse edendamise kohaks kui me soovime, et internet jääks avatud platvormiks, siis tuleb hoolitseda selle eest, et õigused on kaitstud, kõikide isikute õigused, kes internetis on tegevad, et nende õigused oleksid kaitstud. ainult niimoodi saab internet olla vaba ja avatud platvorm. suur tänu, ütleb härra esimees Läheme nüüd sõnavõttude teise vooru juurde ja kõigepealt härra Fernando esimesena. jah, aitäh, härra esimees. suur tänu minister Guidile me, te ütlesite, et me peaksime toetama väikeseid ettevõtteid, aga kui me neid üha rohkem toetame, siis muutuvad nad hiigelsuurteks ja need, mis on praegu hiigelsuured, muutuvad väikesteks. Te rääkisite korra poliitilistest reformidest, te olete seda varem teinud ja teete kindlasti ka tulevikus, kuid teie töö tulemused on katastroofilised, võib-olla tuleks tõesti midagi muuta selles valdkonnas. nüüd energiapoliitika need äh, jälestamisväärsed suhted Venemaaga. võib-olla siin tuleks äh, ennast äh, paremini valmis panna uueks talveks ja sooja riideid osta. siis te rääkisite VKE-de Eh, huvidest ja Napoli kohtumisest. jah, ma tean, et Napolis saab hästi pitsat minna sööma ja kultuuriüritusi toimub seal palju, kuid väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, see on eh, sama kui rääkida sellest, et eh, hakkame toetama Saharat selleks, et seal seeni kasvatada ja suusatada, nii et ma arvan, et Napoli pole küll nüüd see koht, kus hakata VKE-sid toetama siis te räägite ka pankadest hea meelega, sest te olete pankade sõbranna. aga pangad laenavad Euroopa Keskpangast raha intressiga null koma kakskümmend viis protsenti ja siis laenavad seda edasi VKE-dele ning nõuavad intressi kümme, viisteist või see kakskümmend protsenti. nii et pangad, mis maksavad intressi null koma kakskümmend viis protsenti ise, ei tohiks laenude eest küsida rohkem intressimäära kui kolm protsenti kas te tõesti kardate sekkuda, mulle tundub, et te tõesti olete nendega ühe mütsi all seal. esimees palub lõpetada ja Bonanno ütleb, et ta kohe lõpetab. suur tänu teile siia tulemast. ja ma loodan, et selles kõiges, mida te rääkisite, oli ka mõni tõetera, sest praegusel hetkel Euroopa kakleb ja seda ka teie pärast. härra Puusek ütleb nüüd, et poolteist minutit saavad järgmised sõnavõtjad ähm, kõneaega, sest meil on veel neliteist sõnavõtusoovijat. järgmine kõneleja Ungarist, äh, härra Kürg. suur tänu. suur tänu meie külalistele sõnavõttude eest. mul oli väga hea meel, et äh, Itaalia energeetikaprogrammis äh, üheks prioriteediks on energiavarustuskindlus. konflikt Ukraina ja Venemaa vahel näitab väga selgelt, et selles valdkonnas on Euroopal probleeme kahe tuhande kuuendast kuni kahe tuhande üheksanda aastani oli meil probleem energiavarustuskindlusega, pärast seda me üritasime olukorda parandada, aga on, meil on väga palju veel vaja ära teha, meil tuleb võrgud omavahel ühendada ning on veel tähtsaid projekte, millega tuleb edasi minna. meil tuleb ka oma sooritusvõimet parandada oma võimekust parandada ja me peame hoolitsema selle eest, et me leiame uusi äh, tarnevõimalusi Euroopa jaoks. milliseid energiaallikaid võiksid kasutada need riigid, mille olukord ole, on kõige täbaram? veeldatud gaas oleks üheks võimaluseks. aga tuleb muidugi mõelda selle peale, et siiamaani ei ole Põhja-Itaalia terminali piisavalt kasutatud, aitäh! Thank you, Mr Chair and thank you, madam aitäh, härra esimees, ütleb härra Federley, suur tänu suurepäraste ettekannete eest. Teie õlul on suur vastutus ja eriti just energia valdkonnas on meie ees väga palju raskeid ülesandeid. meil tuleb tagada energiavarustuskindlus nii ettevõtete kui ka kodanike jaoks, meil on probleeme kliimamuutustega, energiaturvalisuse osas on meil ka probleeme, eriti kui mõtleme selle peale, mis toimub äh, Venemaal ning peale selle ei tohi me ära unustada ka praegu ikka veel kestvat energiakriisit. Euroopa on väga lõhestunud, kui me räägime energiast. mina olen pärit äh, Rootsist ja ettevõtted seal räägivad äh, Äh, sellest, et me võiksime sajaprotsendiliselt kasutada taastuvaid energiaallikaid, see on ka minu partei eesmärgiks ja tegelikult see on ka paljude poliitiliste arutelude eesmärgiks äh, Rootsis. mida me saame ära teha või mida saab eesistujamaa teha ära selleks, et seda lõhet vähendada? nõudluse ja pakkumise vahel. arutelud siin on, Euroopa Parlamendis on hoopis teistsugused, räägitakse rohkem maagaasist, kildagaasist äh,, me teame, et uusi töökohti ja teadusuuringuid äh, võib äh, välja tuua just sellest taastuvate energiaallikate sektorist. aitäh, härra Karinš, palun järgmisena. aitäh, äh, proua minister, mul on teile järgmine küsimus. Te mainisite, et energiavarustuskindlus ja CO2 heitmete vähendamine on väga tähtsad aga kui me vaatame praegu, milline on olukord Euroopas, siis me näeme, et äh, terves reas liikmesriigis, eriti Poolas, äh, CO2 heitmete vähendamine tähendaks seda, et hakatakse üha rohkem kasutama maagaasi ja see aga toob omakorda kaasa selle, et äh, import Venemaast suureneb ja samal ajal me teame, et sellele küll lootma ei saa jääda meil siin räägitakse, et me peaksime ka Põhja-Aafrikast tarneid suurendama, aga ka sealne olukord ei ole eriti stabiilne. nii et kuidas teie soovitate sellest nõiaringist välja tulla? Te räägite sellest, et me peame võib-olla CO2 heitme vähendamisel äh, vähem paindumatuid meetmeid välja töötama aga teiselt poolt võib-olla oleks meil vaja vahendeid äh, taristu ülesehitamiseks, selleks et nendes piirkondades, kus on tõesti ainult üks energiaallikas praegu kasutusel, et seal on võimalik mingeid alternatiive leida. tuleb teha kas üht või teist ja sellepärast ma soovitaksin teile, et te rohkem keskenduksite vahendite leidmisele, taristu väljaehitamisele, selleks et me saaksime ühendada Euroopa äh, Euroopa võrkudega need osad, mis sõltuvad praegusel hetkel ainult ühest energiaallikast. suur tänu, järgmisena härra Puani. aitäh külalistele, suur tänu nende ettekannete ja selle tulise arutelu eest olen täiesti nõus ja toetan teie püüdlusi arenguid kiirendada digitaal- turu lõpetamise osas. täna me rääkisime NISA Euroopa Infoturbeameti tulevikust ja ma tahaksingi nüüd härra Giacomellilt teada saada, et mis puudutab nüüd äh, võrguturbe direktiivi, siis me oleme kuulnud, et liikmes riik, teatud liikmesriigid arvavad, et läbirääkimised on nagu äh, mingi kõrgetasemeline kummitempel. liikmesriigid aga peaksid strateegilisel tasemel kohtuma ja häid tavasid vahetama, kuid samal ajal on ka väga tähtis, et koostööd tehakse ka tehnilisel ja operatiivsel tasandil, sest äh, küberturve äh, on tehniline ja operatiivne küsimus ning koostöö peaks toimuma sellel tasandil. ning kõige tähtsam on seda direktiivi rakendada ja hoolitseda selle eest, et operatiivne koostöö on tagatud. see on väga tähtis, sellepärast et teie praegusel hetkel juhite neid läbirääkimisi. aitäh ja härra Talitška, palun. aitäh, härra esimees aitäh külalistele. näen siin tõesti väga palju dünaamikat teie püüdlustes. mul on kommentaar ja ka küsimus. kommentaar puudutab rändlustasusid ning võrkude neutraalsust. sõnum, mille tahaksin nõukogule edastada. ma loodan, et pööratakse tähelepanu ka seadusloomele, sellepärast et me, parlament vaatab väga täpselt, mis sellega toimub nüüd küsimus administratiivse koormuse kohta. Teil on küll väga suured eesmärgid ja ma toetan neid, kuid ma olin pettunud, et administratiivset koormust teie välja ei too prioriteedina kui meil õnnestuks vähendada administratiivset koormust kümne või viieteist protsendi võrra, siis see mõjutaks väga tugevalt ka majanduse kasvu ning nõukogu on see, mis on kõige vähem administratiivset äh, koormust vähendanud, läbirääkimiste puhul me ei ole mitte mingit mõjuhinnangute läbiviimist näinud ja ma saan aru, et äh, see ei saa olla suureks prioriteediks teie jaoks, kui te võiksite vähemalt arutelusid arutada ja teine küsimus puudutab äh, sanktsioone Venemaa osas. ma saan aru, et äh, te ei saa siin kõikide liikmesriikide eest rääkida, aga ma tahaksin teada, kuidas teie kavatsete sanktsioonide arutelus käituda ja mis on teie arvamus, aitäh. aitäh, härra Blanco Lopez, palun. suur tänu teile, härra esimees, aitäh teile, eh, lugupeetud ministrid. Eh, eh, tööstuspoliitika on seotud majanduskasvu ja tööhõive kasvuga ja eriti siis, kui suudame tööstuse viia kahekümne protsendini meie SKP-st. eriti oluline on see muidugi VKE-de toetamise eh, juures, seda ei ole võimalik aga teha, kui ei ole olemas piisavalt krediiti, kui energiakulud ei vähene, nagu seda selgelt näeme ning kui ei ole ka suuremat fiskaalharmoneerimist. see meil on vaja tugevat tööstussektorit, konkurentsivõimelist kogu maailmas ning see tähendab seda, et peame olema ambitsioonikamad oma tööstuspoliitika väljatöötamisel. ning sooviksin öelda ka seda, et kärped ei ole hea eh, märk Euroopa tööstuse jaoks. Eh, esitan omapoolsed muudatusettepanekud selles eh, küsimuses. on oluline nagu seda ütles härra Juncker oma esinemises Euroopa Parlamendi ees, et meil oleksid ambitsioonikad äh, eesmärgid strateegiliste taristute väljatöötamiseks. näiteks puudutab see gaasiküsimust, on väga oluline seda teha ning äh, äh, peame mõtlema, kuidas jõuaksime nii kaugele, et tööstussektor oleks kakskümmend protsenti meie SKP-st kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. järgmisena härra Borrell. Grazie Presidente, al sottosegretario Giacomelli eh, chiedo se il suur tänu, esimees. lugupeetud riigisekretär Giacomelli, kas te ei arva, et et äh, suurtele teenusepakkujatele on ähm, soodsamad tingimused ja seda tarbijate arvel ja proua minister, kuigi te olete vastutav konkurentsivõime küsimuse eest, millised on teie plaanid, milliseid samme konkreetselt astuda? eriti kui me räägime VKE-dest ja tootmisest. siis meil on vaja Euroopa strateegiat, see on hetkel väga nõrk. ja tegelikult ju see ei ole äh, üllatus, Itaaliale tuleb äh, eesistumisaeg, mina leian, et see, mida täna te olete öelnud, ei, äh, ei too just palju au meie riigile lugupeetud minister, lugupeetud riigisekretär, suur tänu teie selgesõnaliste sõnavõttude eest. me kuulsime väga selget diagnoosi olukorrale ja nüüd küsiksin ma, võttes arvesse kõike, mis te välja tõite, siis mis on teil plaanis täpselt ellu viia eesistumise ajal, sest ma arvan, et see on just see oluline küsimus. ma toon paar näidet. Te rääkisite olulisest tippkohtumisest, energiapartnerlusest Vahemere ääres. ma arvan, et see kõlaks palju usaldusväärsemalt, kui juba toimuksid ka ühenduste väljaehitamine, et ühendada Pürenee poolsaar ülejäänud Euroopaga, kui sellised tööd toimuksid, siis kõlaks kõik äh, ka palju usaldusväärsemalt, mis te räägite. nüüd äh, te rääkisite ka Horisont kaks tuhat kahekümnest ja tööstuspoliitikast, äh, kuid hiljuti te rääkisite sellest, et tuleb teha kärpeid, mis tabavad just tööstussektorit. proua minister, me peame siiski olema siin siirad ja ausad äh, ja sõnadele peavad järgnema ka teod, sest ainult äh, kõrglennulistest ideedest ei piisa. härra Ma-, Maten, palun. suur tänu teile, härra esimees. ma kuulasin äh, tähelepanelikult äh, proua ministrit ja ma hindan kõrgelt teie valmidust taas tugevdada Euroopa tööstussektorit. see on teema, mis on minu jaoks väga oluline, kuid samas selleks, et selleni jõuda, sooviksin eh, teada, mida arvate teie konkurentsi peadirektoraat, kes eh, käitub mõnikord väga talibanlikult, väga legalistlikult ning eh, sooviksin üldhuvi küsimuses äh, Ehm, just eh, lähtudes seda teada, eh, sest eh, eriti oluline on seda öelda strateegiliselt olulistes sektorites. me ei tohi tekitada liialdatud konkurentsi Euroopa siseselt, sellepärast et sellise tegevuse puhul ei ole eh, võimalik meie tööstussektorid eh, kuidagi eh, aidata ja keegi ei aita Euroopat, et meid sellest praegusest raskest olukorrast siis välja. suur tänu teile! suur tänu, härra Matin, vabandan, et ma ennist teie nime valesti hääldasin. härra Kalem, palun. härra Kelly, palun. suur tänu meie külalistele nende sõnavõttude eest, suur tänu teie praktilise lähenemise eest eesistumise ajale. veidi enam kui aasta tagasi oli eesistumine ju Iirimaa käes ja ma tean, kui oluline see aeg on. mõni sõna siseturu kohta, lai riba on oluline küsimus, võttes arvesse finantspiiranguid, milliseid edusamme on võimalik siin teha järgmise ametiaja jooksul ja samuti on oluline ka, et rohkem VKH-sid tegutses, tegutseks ka internetis. ja veel suur tänu, et plaanite korraldada selle konverentsi Milanos, mis näib väga põnev ja ma loodan, et see annab ka häid tulemusi, aitäh! aitäh ja lõpetuseks proua Kaili. Ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ. Συγχαρητήρια για μια επιτυχία. Suur tänu. suur tänu, lugupeetud ministrid, palju edu eesistumiseks. tundub, meie mured on sarnased. sooviksin lihtsalt täiendada energiaturvalisuse küsimust sest eh, järgmisel poolaastal võivad meil tekkida, te võib meil tekkida energia puudujääk eh, tarneprobleemide tõttu. Lõuna-Euroopa riigid võivad eh, olla endiselt kannatajad seetõttu, et nende impordi Äh, äh, struktuure võidakse saboteerida. Itaalias äh, näiteks praegu investeeritakse ladustustaristutesse ning ma tahaksin teada, kas riigid on võimelised sellistele kuludele vastu astuma, võttes arvesse, et praegusel hetkel on meid tabanud ränk, ränk majanduskriis. sooviksin teada, kuidas oleks võimalik aidata äh, neid, kellel sellised probleemid on tekkinud. teiseks, mis puudutab digitaaltehnoloogiat, tahaksin küsida järgmist. Äh, praegusel hetkel räägitakse äh, isiklike andmete ligipääsudest ja samuti sellistest isiklikest andmetest, mis olid äh, Eh, nii-öelda infopilves eh, ja mille ees olid juba kustutatud, kuid eh, millele siiski oli võimalik ligi pääseda. mida oleks võimalik teha, et sellist asja ära hoida? kuidas oleks võimalik, et sellistest probleemadest hoiduda? Google'is on näiteks selline võimalus, mis aitab äh, Äh, näiteks jälgida inimese asukohta terve päev läbi, tegu on andmetega, mida võimalik ju röövida, suur tänu teile! aitäh ja nüüd annan sõna proua ministrile teiseks vastuste vooruks. suur tänu! ma püüan seekord veidi kiiremini teha, et mitte liialt palju teie aega kulutada kui ma õigesti aru sain, siis mõned kommentaarid siin käisid tegelikult Itaalia sisepoliitika kohta, erinevus äh, Napoli ja teiste äh, piirkondade vahel, nii et ma päriselt ei mõistnud teie sõnavõtu loogikat ja ei oskagi vastust äh, ähm, anda. nüüd, mis puudutab sanktsioone Venemaa vastu, siis see on teema, mida ka, mida mainis härra Telitška ka selle teema eest ei ole ma tingimata vastutav. aga minu meelest ei ole vaja sanktsioone sanktsioonide pärast, vaid see peaks olema äh, viimne väljapääs, et äh, saavutada mingi lahendus. me peaksime muidugi kõik püüdma võimalikult kiiresti leida üheskoos lahenduse ja ma loodan, et see tõesti toimub väga kiiresti. ja iga liikmesriik eraldi peab muidugi arvestama ka majanduslike tagajärgedega, mis äh, võivad kaasneda. ka selliste tagajärgedega, mida te ise mainisite. see muidugi mõjutab oluliselt äh, energiat, äh, varustuse turvalisust äh, ja me peame tõesti vaatama, et me oleksime selleks ette valmistatud. muidugi lootuses, et me suudame äh, jõuda positiivse lahenduseni. Nende vastumeetmete mõju, mis Venemaa võtab, nende mõju tuleb muidugi jaotada ka liikmesriikide õlgadele. me peame selles keerukas olukorras püüdma leida võimalikult kiiresti ühised lahendused nüüd lühidalt ka teiste küsimuste juurde, härra Kibitš ja härra Federley ja Carson mainisid küsimusi, mis on seotud energia turvalisusega, taastuvenergia ja süsiniku vähendamine. me muidugi töötame jätkuvalt selle nimel, et äh, tööstus toodaks üha vähem CO2 heitmeid ja ma usun, et äh, Euroopa strateegia ei ole siin vastuolus mis puudutab äh, energiatõhusust ja taastuvenergiat. Need on kõik äh, erinevad vahendid, mis mängivad oma rolli süsinikuheitmete vähendamisel. ja kõik, ja kõigil liikmesriikidel ning nende tööstussektoril peab olema võimalik ka nende arengutega kaasa minna ja sammu pidada. härra Franco Lopez tõi äh, välja küsimuse investeeringute kohta olemasoleva infra, infrastruktuuri tugevdamine, kaasrahastus. strateegilistele projektidele, mis tuleb veel täpsemalt äh, nimetada ja see on kindlasti üks keskpika perspektiiviga eesmärk muidugi tuleb leida ka alternatiivseid allikaid, energiaallikaid. muidugi taastuvenergiad ja energiatõhusus mängivad väga olulist äh, rolli. Ähm, muidugi ka tarnekanalid, äh, näiteks äh, siis äh, lõunapoolsed ähm, varustuskanalid, need on väga olulised, meil on muidugi vaja selliseid ühendusi ja meil on vaja ka teisi allikaid kasutada, näiteks äh, äh, veeldatud gaasi. siin on vaja veel välja ehitada vastavad rajatised Äh, Lõuna-Euroopas ja mujalgi, meil on vaja Euroopa strateegiat energiaturvalisuse tagamiseks ja meil on muidugi vaja ka mitmekesistada energiaallikaid. nüüd äh, VKE-de juurde. siin äh, pean ennast kordama, kordama seda, mida ütlesin juba ennist me oleme Itaalias avanud äh, dialoogi selle üle, me soovime, et Euroopa tööstuspoliitika raames eriti keskendutaks just VKI-dele, aga mitte ainult neile. ja ma usun, et ähm, see konkurentsivõime peavoolustamine on väga oluline Euroopa tööstuspoliitikale, just sellele peaks see rajanema ja meie meelest on eelkõige oluline äh, ka järgida neid eesmärke, mille me saime äh, märtsi ülemkogult. Äh, komisjoni kutsuti üles koostama tegevuskava selle kohta eelkõige, kuidas siis industrialiseerimine peavoolustada see on üks väga oluline aspekt ja sellepärast viitasin sellele ka ennist. on väga oluline rohkem investeerida Euroopa tööstusesse ja me peame kasutama eelkõige neid pädevusi, või äh, neid tugevusi, mis äh, Euroopa tööstusel on, parimaid tavasid. siin on võib-olla oluline ka niinimetatud Euroopa tšempionide mm, programm ehk siis äh, suuremad Euroopa ettevõtted, juhtivad tööstusettevõtted teisalt äh, näeme, et äh, tööstuse olukord ei ole just kõige parem, seda näe-, näevad kõik liikmesriigid, see on seotud ka konkurentsiga kolmandate riikide ettevõtetega, need ettevõtted ei ole alati kõik äh, samal ähm, või Euroopa ettevõtetel ei ole alati võrdseid võimalusi võrreldes nende ettevõtetega, näiteks mis puudutab terasetööstust, aga on ka teisi valdkondi. me oleme viimasel ajal näinud siin, et ka ebaõiglast konkurentsi seda siis eelkõige just kolmandate riikide ettevõtete poolt ja ka sellega peaksime tegelema nüüd äh, rahastus, äh, innovatsiooni toetamine, jah, need on muidugi olulised äh, tegurid, me peame ka siin tegema edusamme, ma muidugi väga loodan, et see tegevuskava et see ka näitab teed ettevõtetele, kuidas edasi minna. aitäh, loodan, et vastasin teie küsimustele aitäh, proua minister ja nüüd avaksin viimase küsimuste vooru. Äh, suur tänu teile, härra esimees oleme nõus sellega, et äh, direktiivi väärtus, millest teie rääkisite, on väga kõrge esi, eesistujariik tunnistab seda. tegemist on koostööga mitte ainult strateegilisel, vaid ka operatiivsel ja tehnilisel tasandil. sellega olen nõus. kuid ma ei ole siin ainult selleks, et rääkida, väljendada isiklikku arvamust. olen teadlik sellest, et meie töö tähendab seda, et üritame sellised eesmärgid ka saavutada. praegusel hetkel on grupp riike, mis tegutseb pisut struktureeritumalt, eesistujariik pakkus välja uue teksti, seda arutatakse praeguses töörühmas ning üritatakse teha kõik selleks, et välja töötada lahendused küberkuritegevuse vastu ja ohtude vastu, mis võivad tekkida seoses internetiga. sellepärast on väga oluline ka, et oleks vastastiku usalduslikud suhted. Te teate, et teatud andmevahetuse puhul on väga-väga tähtis et päevade möödudes tekiks vastastikune usalduslik suhe. loodame, et direktiiv läheb läbi juba, võetakse vastu juba meie eesistumise ajal. ja nüüd härra Telitškale me ei soovi mööda vaadata sellest, äh, mida ütles meil Euroopa Parlamendiga volinik äh, Kröös. meie meelest on väga oluline ka see, millist tööd suudab teha eesistujariik. eesmärgid on meil ju ühised on väga oluline, et Euroopa Liidu poolne sõnum oleks selge ning et digitaalvaldkonnas oleks meie eesmärgid sarnased. ning äh, eh, muidugi võtame arvesse ka erinevate liikmesriikide huvisid ja eripärasid mõningates liikmesriikides, näiteks rändlus võimaldas äh, suuremaid investeeringuid äh, näiteks äh, taristutesse ja infotehnoloogiatesse, infotehnoloogiasse. sellepärast on mõningad valitsused on mures kuid äh, me peame mõtlema selle peale, kuidas äh, paika panna sellised mehhanismid, et rändlusprobleemid äh, lahendada ning parandada kommunikatsioonivõimalusi Euroopa kodanike vahel. see tähendab seda aga, et tuleb kaasata kõik osapooled, ainult nii on võimalik probleeme lahendada ma arvan, et ma ei äh, ole eriarvamusel härra Borrelliga. risk võib peituda selles, et äh, eh, kübermaailmast võib saada äh, suuremat äh,, suurt, nii-öelda suuremate tegijate vaheline kokkuleppeplatvorm. me oleme kõik nõus sellega et internet on põhjatu ähm, töökohtade informatsiooniallikas, oleme seda näinud väga paljudes riikides. sellega seoses on meie jaoks internet väga oluline, sest ta on mm, suurte võimaluste allikas. seda ei saa me kuidagi tõkestada või äh, või piirata, me ei saa seda jätta ainult nende kätte, kellel on suured finantsvõimalused, millele toetuda. ning äh, näiteks Ameerika Ühendriikide mm, on olemas selline, selle teemaliste küsimustega tegeleb komisjon, me teame, et ta eksisteerib, me ei saa seda ignoreerida, me ei saa lubada seda, et äh, on mingisugused institutsioonid tegiksid, mis hakkaks kuidagi internetti piirama. hea küll, küsisite teie, aga kust me alustame? ma väga hea meelega tahaks teile vastata me räägime siin no, energiajulgeolekust, sellest äh, haldus, heast haldustavast äh, ja nii edasi. väga tore oleks, kui me saaksime lihtsalt tegelikult tegutseda mõne vald-, valdkonnas ja ülejäänud küsimused edasi lükata, seda ei saa ka teha, sest peame arvesse võtma Euroopa dimensiooni. Euroopa on tõeline äh, Ehm, erinevate kultuuride kokkusaamiskoht, meil on väga erinev ajalugu, erinevad traditsioonid. peame arvesse võtma ka meie kaalu rahvusvahelisel areenil. uued tehnoloogiad eh, on selles küsimuses äärmiselt olulised ning nad saavad meid aidata väga palju edasi, nii et eh, võib öelda, eh, väga raske kõiki neid projekte lõpuni viia, kuid kui valitsused näitavad üles head tahet, Euroopa Parlament, komisjon näitab üles head tahet, siis see tähendab seda, et võtame oma vastutuse enda peale ja suudame kõigile neile küsimustele leida ka vastused. nüüd, mis härra Kelly, mulle väga meeldiks teie küsimusele vastata, kui kahjuks see ei, ei ole seotud otseselt minu pädevustega. arvan, et Äh, äh, internet on tõeline majanduskasvu allikas, kui soovite, võime äh, astuda dialoogi ka ministriga, kes selle küsimusega tegeleb. nüüd internet ning valitsustavad. nagu ma juba ütlesin, väga oluline on see, et me jätkaks tööd selle kallal, kuidas internetti kontrollida või juhtida. samas tuleb garanteerida äh, sõnavabadus, põhiõiguste respekteerimine ning äh, samuti ka ühe, igaühe õigus eraelule. Need äh, on kõik küsimused, mida arvesse võtta, mida, mille abil teha koostööd Ameerika Ühendriikidega, et, äh, et äh, koostada selle teemaline juba aprillis. see, mis on toimunud viimasel ajal, on väga murettekitav, ütlen seda äh, ausalt proua Karile, mitte ainult isikuandmed on, mitte ainult isikuandmed pole lekkinud, vaid me täheldame ka seda, et väga lihtne on praegusel hetkel äh, rikkuda inimese eraelu, rünnata inimese eraelu ja internet ei ole võimeline kaitsma inimese eh, eh, isikuandmeid, inimeste eraelu. me ei pea piirduma sanktsioonide kehtestamisega. me peame ütlema selgelt välja, et äh, eraelu kaitse on, äh, on äh, lahutamatu, ähm, on lahutamatu meie edasisest tegevusest, muidu ei ole võimalik meil edasi tegutseda. suur tänu. väga paljud sõnavõtjad toetasid teie prioriteete, teie, teie, teile, teie tegevusele Teil on ainult neli kuud jäänud aega ja see tähendab seda, et teil ei ole aega väga palju, sest jõulud tuleb ka arvesse võtta, kuid loomulikult soovime teile kõike paremat, sest tegu on väga oluliste prioriteetsete teemadega Euroopa Liidu jaoks, nagu me seda juba kuulsime. ning meie ITRE komisjon suure huviga ootab koostööd Itaalia eesistujatega oleme avatud järgnevateks aruteludeks. suur tänu teile selle eest, et äh, meiega poolteist tundi veetsite. suur tänu, proua minister, härra riigisekretär, aitäh! Ladies and gentlemen. lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid. palun istuge oma kohtadele. ja kõigepealt äh, palun isiklikud vestlused nüüd lõpetada. kallid sõbrad nüüd järgmine päevakorrapunkt. toimub arutelu proua Stefania Gianniniga, kes on Itaalia hariduse, ülikoolide ja teadustöö minister. tema esindab Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariiki. lubage mul paar sõna öelda. proua Stefania Giannini lõpetas Pisa ja Padua ülikooli ning oli, äh, töötas professorina ülikoolis, tal on suured akadeemilised kogemused. ning ta oli ka Perugia ülikooli rektor ning äh, ja töötanud ka kultuuriministrina ja ja teadusuurimiseetika äh, ning bioeetika nõukogu liige. ja samuti oli ta ka rektorite konverentsi liige. väga palju auhindu on saavutanud, medaleid. samuti oli ta ka senati valitud liige kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. ning oli ka eh, riigi eh, avaliku hariduse ning kultuuripärandi komisjoni liige Itaalia senadis, senatis, räägime loomulikult Itaalia eesistumisest väga olulises valdkonnas, eh, mis eks on siis teadusuuringud, innovatsioon, uued tehnoloogiad ning äh, meie äh, tööstus ja akadeemiliste kogukondade kokkuviimine. palun, proua minister, teil on sõna. suur tänu teile, härra esimees, teie väga südamliku sissejuhatuse eest. ma otsustasin pidada kõne itaalia keele, keeles suur tänu teile, härra esimees Vuužek. lugupeetud daamid ja härrad, minu jaoks suur au ja rõõm olla siin teie ees. et äh, esitada teile Itaalia eesistumis poolaasta eesmärgid äh, innovatsiooni, teadusuuringute ja kosmoseuuringute küsimustes. oleme kõik teadlikud sellest, äh, kui suur vastutus on langenud Itaaliale. järgmisete kuude jooksul praegusel hetkel olulises situatsioonis, võttes arvesse, et et uued struktuurifondid hakkavad tegutsema, samuti ka kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi süsteem hakkab toimima ning selles seoses on väga oluline välja töötada teadusuuringute innovatsiooni uued e-, tegevuse eesmärgid, need on valdkonnad, mis eh, on äärmiselt olulised Euroopa tuleviku jaoks, eh, kui me soovime saavutada tugevat arengut, eh, tugevat progressi. me et äh, üleminek vana komisjoni, uue komisjoni, vana parlamendi ja uue parlamendi vahel oleks võimalikult sujuv. soovime äh, täielikult panustada oma töösse, teha tihedat koostööd kõigi teiega, parlamendi liikmetega, uue Euroopa Komisjoniga ja seda juba algusest peale. Äh, mitte ainult mina, vaid kõik Itaalia eesistu-, Eh, eh, Itaalias eh, leiavad, et meil ei ole aega üleminekuperioodiks, sest praegusel hetkel on aja, ajad nii keerulised, et peame võimalikult kiiresti tegutsema nii sotsiaalsetel kui kultuurilistel põhjustel oleme täiesti veendunud selleks, et investeeringud innovatsiooni teadusuuringutesse on oluline vahend selleks, et kõik võimalikult hästi eh, edasi liikuda, andes eh, kiiresti vastuseid uutele küsimustele. seega eh, me me suure huviga lugesime härra Junckeri komisjoni uue presidendi äh, Eh, sõnavõttu, eh, mis tegeles teadusuuringute küsimustega muuhulgas ning eh, teadusuuringutes investeerimine aitab Euroopale suuremat konkurentsivõimet tekitada ja mis puudutab koolitusküsimusi, siis pole vaja öeldagi, et on vaja teha kõik selleks, et Euroopa eh, ühiskonnal oleks suuremad pädevused, suurem, parem, suuremad oskused, et oleks kõigil ehm, võimed ja võimalused eh, meie väljakutsetele vastu astuda. Itaalia eesistumine on sellega tihedalt seotud ning eh, nagu te teate, majanduskasv, tööhõive, samuti em, Eh, kodanike õigused ja samuti veel Euroopa roll eh, ja koht maailmas. peame mõtlema selle peale, millised on meie prioriteedid innovatsiooni ja teadusuuringute valdkonnas. võin teile öelda, et eh, meie võtsime eeskuju kolmest ideest, mis meie jaoks on fundamentaalse tähtsusega kõigepealt teadusuuringud. kahekümne teisel juulil Milanos äh, toimus mitteametlik äh, teadusministrite kohtumine ning pöörasime seal tähelepanu ähm, sellele, kuidas äh, leid-, saavutada võimalikult ähm, ühtlane lähenemine näiteks taristute väljaarendamisse Eh, ESFRi, kuidas edasi, eh, ESFRi, kuidas edasi arendada, mis eh, on seotud loomulikult ka Euroopa ja liikmesriikide võimaluste ja vahendite võimalikult efektiivne ärakasutamine, mis peaks aitama ka toetada ja edasi arendada andekamate uurijate, teadlaste tegevusvõimalusi Euroopas ning aidata välja töötada uued taristud, mis oleks kasulikku, millest oleks kasu meie ühiskonnale. järgnevatel kuudel toimuvad ministrite kohtumised, mida on kaks, mis on seotud teadusuuringute arenguga, see kindlasti tegeleme nende küsimustega. samuti eh, arutame seda ministrite nõukogus septembrikuus, et välja pakkuda võimalikud lahendused eh, detsembri ülemkogule, kus me tegeleme kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete küsimustega, mis on seotud siis äh, meie äh, teadusuuringute inno- ja innovatsiooniga, mis on Euroopa Liidule vältimatult vajalikud. loomulikult teame me sealjuures seda, et innovatsioon ja teadusuuringud on vahendid, mis on äärmiselt vajalikud, sest äh, meie majandusmudel peab muutuma jätkusuutlikumaks, smart specialization on väga oluline. jätkusuutlikkus, kaasamine, intelligentne majandus, see on äärmiselt, kõik need on äärmiselt tähtsad terminid. ning äh, seda kõike arvesse võttes äh, üritame välja töötada ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia taaskäivitamise, olgu see ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses, eesistuja riik tegeleb sellega väga põhjalikult ning äh, loomulikult on sealjuures oluline ja milliseid reforme oleks vaja läbi viia selleks, et lähendada innovatsiooni ja teadusuuringuid teineteisele äh, et äh, teadusuuringud oleks tõhusamad, et äh, liikmesriikide teadusuuringute äh, süsteemid, Euroopa teadusuuringute süsteemid oleksid teineteisele lähemal ning samuti tuleb kahe tuhande kahekümnenda aasta horisont ja riiklikud investeerimisplaanid, innovatsiooni teineteisele lähendada tuleb toetada noori, andekaid noori, andekaid noori teadlasi ja samuti eh, tuleb lihtsustada investeeringute tegemist teadusuuringutesse innovatsiooni ja seda tänu avaliku ja erasektori koostööle. Eh, arvan, et siin on Joint Technology Initiatives, mis, äh, millest juulikuus siin räägiti, kus ma äh, osalesin ka proua volinikuga, kus räägiti ka uutest väärtustest, mis aitavad muutused kaasa tuua. samuti tuleb jõuda ka poliitilise konsensuseni, et äh, see kõik tooks kaasa ka reaalseid tulemusi teaduse ja innovatsiooni maailmas samuti eh, tuleb käivitada eh, innovatsiooni ja teadusuuringute ehm, programm, Prima programm Vahemere riikide vahel. oleme kõik teadlikud suurepärastest tulemustest, ehm, milleni jõudis Kreeka eesistumine ning eh, soovime ka arendada, soovime Prima edasi arenemise Partnership in Research and Investigation in Mediterranean Area ja eriti puudutab see kahte sektorit, eh, vesi ja samuti toiduained. Eh, see peaks aitama meil välja töötada strateegilise partnerluse teadusuuringute instituutide vahel ümber Vahemere. soovime äh, käivitada arutelu nendes küsimustes, et tulemused esitada juba detsembri ülemkogule ning välja töötada uus ühine programm. ning lubage paluda ka teiepoolset toetust, see oleks väga oluline, võttes arvesse eh, programmi eh, tuleviku et äh, jõuda äh, tulemusteni teadusuuringute valdkonda, valdkonnas. peame välja töötama ka äh, science diplomacy'ga seotud väärtused, eriti just Vahemere piirkonnas soovime pöörata suuremat tähelepanu merendusküsimustega seotud uuringute arengus ja samuti ka äh, Good Blue Growth äh, ehk siis äh, nii-öelda senine areng, mis peaks kaasama mitte ainult Vahemere-äärseid riike, vaid see on oluline arenguküsimustes suurem tugevdamiseks, rahu tugevdamiseks kogu piirkonnas kolm sündmust, mis on väga olulised, et selle küsimuse üle edasi arutada. konverents, mis toimub äh, Roomas seitsmendal ja kaheksandal oktoobril, Torinos kaheksandal ja üheksandal oktoobril, mis puudutab Vahemerega seotud väljakutseid ning äh, ning samuti ka me merendusuuringute edasist arengut ning kolmas äh, on seotud selle olulise sidemega, ehm, mis peab siduma teadust ja ühiskonda. praegusel hetkel on meie ühiskonnal vaja rohkem teadust, rohkem kui seni. oleme, elame maailmas, kus barjääre üritatakse eh, aina eh, kaotada, vähendada. ja soovime käivitada sotsiaalse innovatsiooniga seotud arutelu ja see omakorda on jällegi seotud Euroopa Komisjoni poolse edasise tegevusega. olulised aspektid on seotud nii-öelda intelligentsete kogukondade loomisega, samuti Äh, kultuuriliste väärtustega, samuti innovatsi-, sotsiaalse innovatsiooni finantseerimisküsimustega, mis on samuti oluline trumpes äh, innovaatiliste lahenduste leidmisel. Roomas äh, toimub kahekümnendal, kahekümne esimesel novembril konverents, mis Äh, aitab meil võib-olla välja töötada mõtted, ideed, ettepanekud äh, meie eesistumise lõpp, äh, lõppedes kõigile esitada need mõtted ning sooviksin, et te kõik osaleksite neil kohtumistel ja konverentsidel. meile tundub lihtsalt, et kõiki neid mõtteid on võimalik ju ellu rakendada siis ja ainult siis, kui me suudame üles ehitada ühtse Euroopa teadusuurimisruumi, mis on oluline element meie noorte teadlaste jaoks ning just ideed ja mõtted on need, mis võivad saada meie ühiseks eh, eh, pärandiks saada, meie ühiseks väärtuseks saada, sooviksin teile meenutada ka olulisi sõnu, millest te kindlasti olete kuulnud, mis äh, on kindlasti konkreetsed punktid äh, selles peatükis äh, teadlaste liikumisvabadus, liikide ülene koostöö, mis loodetavasti muutub võimaluseks eh, viia kogu liikmesriikide poliitika ja Euroopa poliitika, seda soovime me teha ka sama, kui töötame välja riikliku eh, arengukava Itaalias. teeme koostööd ka Euroopa Parlamendiga, ütlesime seda juba möödunud aastal kaks tuhat kolmteist ja sellega tegelevad proua Sartori härra Berlinger. see on hea ähm, lähtepunkt, ma räägin äh, siin ähm, Maastrichti deklaratsioonist, kutsume kokku ka konverentsi, mis puudutab äh, siis äh, andekamate noorte teadlaste toetamiseks ja mis puudutab üldse teadlaste palkamist ja toetamist see on kõik väga oluline ärimaailmas, kodanikuühiskonnas, siin on olulised komponendid, ähm, mis praeguse, mis seni on olnud väga akadeemilise iseloomuga, kuid ähm, äh, tegu on oluliste teemadega, mida tuleb äh, edasi arutada ja edasi arendada me ei tohi unustada ka seda, et meil on vaja konkreetsed meetmed kasutusele võtta. Äh, et äh, me, me saaks poliitiliselt edasi liikuda, ma räägin strateegilistest plaanidest, mida liikmesriigid välja töötavad käsikäes Euroopa Komisjoniga, mis aitaks meil välja vastu astuda suurtele probleemidele nagu elanikkonna vananemine, kliimamuutused äh, ja muu selline ning sellega seoses ongi oluline, et Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni liikmesriigid teeksid tõhusat koostööd. kõik need väljakutsed eh, tuleb, neile tuleb leida lahendused, me kõik eh, näeme, mis toimub, kui raske on olukord, kui raske on olukord, näeme seda iga päev Itaalias ning sellega seoses kavatseme eh, kokku, kutsuda kokku mõttevahetuse äh, kahekümne kuuendal septembril, et äh, teha omapoolsed kokkuvõtted ka kõigis nendes küsimustes. mul on veel kaks-kolm minutit aega jäänud ja sellepärast tahaksin veel tulla ühe küsimuse juurde, mida käsitlen küll viimasena, aga see ei ole meie kõige viimane prioriteet, nimelt kosmoseuuringud kosmoses on võimalik Euroopa edusamme mõõta, samamoodi nagu ka kogu maailma edusamme. ma olen veendunud, et Euroopa kosmosepoliitika äh, tuleb ühiste teadusuuringute raamistiku kaudu äh, rahastada. see oleks suurepärane lähenemine selleks, et Euroopast kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke täita. ja seda juba lähitulevikus, isegi kui siiamaani edusammud ei ole olnud piisavad. kosmosepoliitika on ka otseselt seotud äh, erinevate rahastamisvõimalustega Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi raames ja Horisont kaks tuhat kahekümnele on vast võimalik ka rohkem vahendeid leida ning Itaalia eesistujariigina kavatseb ka selle võimalusega tegeleda. siinkohal on tähtis toetada strateegiaid äh, praeguste investeeringute väärtuse suurendamise kaudu, samamoodi nagu ka järgneva seitsme aasta jooksul investeeringute optimeerimise kaudu on aga veel ka teisi nüansse. meenutaksin teile, et äh, meil on umbes kaksteist miljardit ette ette nähtud äh, Galileo ja teiste programmide jaoks aastani kaks tuhat kakskümmend. tegemist on enneolematu vahendite suurendamisega ja see paneb meie õlule ka suurema vastutuse nii teadus- kui ka majandusvaldkonnas. samamoodi nagu ka uue parlamendi ja komisjoni koosseisu õlgade peale. Itaalia eesistuja riigina soovib tegeleda siin ka satelliidiandmete edastamise direktiiviga. tegemist on ülitähtsa küsimusega, tähtis on, et me statistika kogumisel saavutaksime teatud sõltumatuse samamoodi ka nende andmete kasutamise puhul, et neid ei kasutataks mitte ainult kaitse või sõjalistel eesmärkidel, vaid ka tsiviilühiskonna heaks. kosmose ja Kaimedi programmi kaudu on võimalik Itaalial siinkohal ka eeskuju näidata ja me valmistame ette ka arutelusid detsembrikuiseks ülemkoguks, selleks et me saaksime rääkida ka ESA, e Euroopa Kosmoseagentuuri tulevikust, sest äh, selle kaudu on meil võimalik oma eesmärke saavutada. me tõesti soovime nüüd arutelu äh, lõkkele puhuda ja koos kosmoseagentuuriga Euroopa Liidu eh, ja ESA suhteid üle vaadata ja uuesti paika panna. ma olen veendunud, et meie eesistujariigina saame siin tõesti eh, uued tähised maha panna selle projekti edasiviimisel. kaheksateistkümnendal septembril toimub meil Roomas kohtumine Itaalia kosmoseagentuur on seal esindatud, seal räägime Kopernikuse programmist ja üleminek, vajalikust üleminekuperioodist äh, rahvusvaheliste kosmosejaamade ja rahvusvahelise kosmosejaama jaoks meil toimuvad siin ka ministrite nõukogud, tööstusministrite oma, energiaministrite oma ning meil tuleb üheskoos hoolitseda selle eest, et ka Galileo programm viiakse ellu. me teame, et paar päeva tagasi juhtusid äh, kahetsusväärsed õnnetused, kuid me loodame, et äh, meil õnnestub siiski satelliitide orbiidile jõuda ja et me saame uurida, miks need õnnetused juhtusid. suur tänu. sellega ongi minu sõnavõtt lõppenud. Need küsimused äh, muutuvad üha tähtsamaks, arvan ma. aitäh teie esituse eest mis puudutas teadusuuringuid, innovatsiooni, kosmost. me hääletasime täna meie muudatusettepanekute üle kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarves ja me rääkisime ka sellest, kui tähtis on VKE-de parem rahastamine. nii et me tõesti tegeleme ka nende küsimustega. nüüd läheme koordinaatorite sõnavõtuvooru juurde. kõigepealt härra Karinš Rahvapartei nimel, palun aitäh, härra esimees, aitäh, proua Giannini, väga huvitava ja üksikasjaliku ettekande eest. viimasel paaril päeval siin komisjonis oleme me rääkinud väga palju konkurentsivõimest, Euroopa konkurentsivõimest. rääkisime telekomi sektorist, digitaaltegevuskavast, energeetikast, tööstusest ja Euroopa reindustrialiseerimise tähtsusest selleks, et me saavutaksime oma ähm, varasema konkurentsivõime. rääkisime ka satelliitandmete ärilisest vahetamisest ja nii edasi ja nagu härra Puusek ütles, täna hommikul hääletasime kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve üle, kus me nägime, et väga enamus liikmesriikidest on vähendanud vahendeid teadusprogrammide jaoks, mis olen teiega nõus, on lõppude lõpuks kõige tähtsamad, sest nad on meie konkurentsivõime suurendamise nurgakiviks. minu küsimus on lihtne, vastus võib-olla pole mitte nii lihtne. Te mainisite Horisont kahe tuhande, Horisont kaks tuhat kahekümmend, et tegemist on tõesti nagu äh, Äh, paraadlaevaga ja parlament on äh, keskendunud äh, õigusloome väljatöötamisele juba viimased kaks-kolm aastat selles valdkonnas. minu küsimus, mis on teie arvates kõige suuremad väljakutsed selleks, et me saaksime üle minna sellele uuele Horisont kaks tuhat kakskümmend programmile, kas see on lihtsalt kahe kõrva vahel, kas on tegemist praktiliste probleemidega ja kas teie oma eesistumise ajal kavatsete midagi ette võtta, et nendest takistustest üle saada, selleks et me saaksime võimalikult kiiresti hakata taastama Euroopa konkurentsivõimet? aitäh! järgmisena saab sõna härra Gribartšik ECR fraktsiooni nimel. aitäh, hästi lühidalt, proua minister Te, teie ettekanne oli väga huvitav. rääkisite kõrgtehnoloogilistest uurimisvõimalustest, koostööst erinevate riikide vahel, kuid te ei maininud noorte inimeste haridust noorte tööpuudus on suur, see on kõige suurim probleem Euroopas, mis oleks lahenduseks, mida me saaksime teha selleks, et muuta praegust olukorda noorte tööturul? noorte puhul, kellel tegelikult tulevikku ei ole. mina leian, et haridus on siin võtmeküsimuseks, haridus peaks olema võtmetähtsusega ja mida teie sellest arvate? härra De Backer, ALDE fraktsiooni nimel aitäh, härra esimees, aitäh, proua minister, te andsite väga entusiastliku ülevaate nendest prioriteetidest, mis seisavad teie ees järgneval paaril kuul. alustades sellest, kus viimane kõneleja lõpetas, tõesti, paljudes liikmesriikides eelarved puhul tuleb vööd koomale tõmmata, investeeringud vähenevad liikmesriikides ja me oleme väga kaugel kolme protsendi eesmärgist, mille me püstitasime paar aastat tagasi. kas te leiate, et me saaksime siin midagi ära teha, näiteks Euroopa majanduspoolaasta raames, selleks, et seda kolme protsendi eesmärgi kiiremini saavutada? horisont kaks tuhat kakskümmend, me oleme ka selle üle siin parlamendis arutanud ja rääkinud vahenditest, mis on sellele programmile eraldatud üheks prioriteediks ei olnud mitte ainult see, et nutikale spetsialiseerumisele keskendutakse, vaid tehakse ka VKE-dele juurdepääs vahenditele lihtsamaks. volinik Kvinn on väga selgelt seda välja öelnud. nüüd minu küsimus teile, kuidas te kavatsete hoolitseda selle eest, et rahastamine ja kaasrahastamine ei oleks nii keeruline ja juurdepääs vahenditele just VKE-del oleks lihtsam. meil on väga palju oskusteavet, mida nende programmide kaudu jagada. Te küsimus ka prioriteetide kohta, te ütlesite, et ei tasu uurida uurimise pärast, turgudel on keeruline olukord ja kui me võrdleme nüüd Euroopa Liitu teiste riikidega, siis lõhe on väga suur. kas te olete mõelnud rääkida ka sellest, et hoolitseda selle eest, et need uued teadusprogrammid ja uurimisprogrammid äh, Äh, mõtleksid ka Euroopa patendisüsteemi peale. tean, et teie riigis äh, on see olukord natuke teistmoodi. aitäh ja järgmisena kuue fraktsiooni koordinaator, palun. Eh. suur tänu teile. nagu te teate, pakkus äh, kahekümne neljandal juulil nõukogu välja radikaalseid kärpeid kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi programmile Eh, see selleks on välja paidud erinevaid põhjendusi, kuid tegelikult, tegelikult on iga investeeritud euro eh, loonud seitse kuni neliteist eurot juurde. see on, tähendab miljonit töökohta ning poolteist äh, protsendipunkti suurenev ekspordi kasv. sellepärast on minu jaoks arusaamatu, ohtlik ja ka aktsepteerimatu nõukogu poolne ettepanek. küsiksin seega, kas te oleksite sellega nõus, kas äh, olete äh, nõus äh, sellise suhtumisega, mis meie Euroopa innovatsioonivõime äh, nii palju äh, väiksemaks teeb, kas Itaalia eesistumine neid kärpeid toetab, aitäh! Thank you very much um,. Ähm, EFDD. aitäh, EFDD fraktsioon ja härra Tamburano. Gentile ministro Giannini, noi tutti sappiamo che gli investimenti nel me teame kõik, et investeeringud haridusse, teadus- ja uurimistöösse mängivad väga tähtsat rolli. see, need investeeringud on otsustavad tuleviku ülesehitamisel, nad on ehtsa demokraatia vundamendiks me, üks poliitikutest meil ütles, et me peame teadma selleks, et arutelusid pidada meie peame hoolitsema selle eest, et rong ära ei sõidaks. praegusel hetkel on olukord selline, et lapsevanemad peavad koolides laste WC-paberi eest maksma. meil on vaja vahendeid, rahvusvahelisi lepinguid selleks, et olukorda muuta. Kreekas, Portugalis, Küproses äh, Troika tegi kõik maatasa, nüüd nad peavad ise hoolitsema selle eest, kuidas olukord uuesti paremaks muuta. meil on veel kolm sõnavõtusoovi, ütleb härra Puusek. härra Talitška, palun esimesena. aitäh, härra esimees, proua minister, suur tänu väga üksikasjaliku esitluse eest ja teie entusiasmi eest soovin teile palju edu üks märkus ja küsimus, mis puudutab äh, seda, mida, millest ka teie rääkisite. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ülevaatamine, mis seisab nüüd ukse ees. tahaksin teada, kuidas teie eesistujariigina selle ülevaatamise läbi viiksite ausalt öeldes kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kõige paremaks pooleks on see, et tegemist on nagu ka nagu kinginimekirjaga jõuluvanale ehk et kõikide soovidega on arvestatud ja prioriteete on väga vähe. see on minu seisukoht ja tahaksin nüüd teada, millised on teie ootused ja eelistused ja äh, selle mündi teine külg, me oleme väga palju rääkinud innovatsioonist, kommertstegevusest. Euroopa kulutuste puhul innovatsioonil on minul äh, tõrvaks meepotis see, et me ei saa seda muu-, mõõta. koos Soome peaministri, kunagise peaministri Esko Ahoga me hindasime varasemaid projekte ja me jõudsime järeldusele, et meil tuleb kogu raha ära kasutada, siis ei ole meil mitte mingeid skandaale ja probleeme. aga tegelikkuses tulemusi ei mõõdetud ja ma arvan, et suurem osa programmide puhul ei tehta seda ikka veel innovatsiooni puhul, nii et kas me võiksime tõesti ka hakata mõõtma seda innovatsiooni, et kas me oleme saavutanud eesmärgi oma investeeringutega. see võiks olla ka osa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide ülevaatamisest, mis on otseselt teie pädevuses. aitäh! härra Borrelli, palun. aitäh, härra esimees. proua Giannini. enne teie sõnavõttu räägiti siin konkurentsivõimest ja keegi ütles, et äh, meil on siin tegemist ebaausa konkurentsiga. ma arvan, et tegelikult probleemiks on see, et äh, kuskil on keegi, kes on alati nõus äh, meie tooteid natukene odavamalt tootma. alati on ka vaesemaid riike, nii et tõesti kõige tähtsamaks on oskusteabe hoidmine Euroopas, mitte aga tootmise hoidmine. see on see tee, mille me peaksime valima väga hea on teadus- ja arendustööd toetada, aga see tähendab seda, et tuleb toetada koole, äh, haridust, äh, koolitust ja ettevõtted peavad koolidele lähemale tulema. kui mõtlete, et meil on siin tudengeid ja õpilasi, kes käivad ettevõtetes äh, praktikal, äkki võiksid ettevõtted tõesti ka osaleda äh, õpilaste väljakoolitamise selleks, et nad saaksid sellise hariduse, mida ettevõtetel on vaja. ma arvan, et on väga tähtis äh, mõelda ka käsitööoskuste peale ähm, tööstuslikus tootmises, ka sinna võiks investeerida, see võiks olla ka meie üheks äh, trumpeasjaks. Äh, see Euroopa ümarlaud kuidas tagada tööstuslike uurimistööde sõltumatust Euroopas? aitäh ja nüüd proua minister, kui tohin paluda teil vastata nendele küsimustele. ja see oleks siis ka teie poolt viimane avaldus täna. The answer I try to do. Well, starting from the küsimus, mille esitas härra Karinš. suur tänu teile selle küsimuse eest. tegemist on üldise küsimusega, kuid ta keskendub ühele väga tähtsale küsimusele minu arvates. kuidas, kui ma sain teist õigesti aru, kuidas me saame Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi muuta tõsiselt tõhusaks meetmeks selleks, et konkurentsivõimet parandada. kuidas me saame selle suure projekti muuta tõeliselt tõhusaks mitte ainult ülikoolide ja kõrgkoolide jaoks ja liikmesriikide jaoks, vaid ka kogu Euroopa ühiskonna jaoks minu arvates on siin kaks suurt väljakutset. kõigepealt tuleb meil välja töötada distsipliinide vahelisi projekte. Horisont kaks tuhat kakskümmend tegeleb meie tulevase ühiskonna suurte väljakutsetega, rändeküsimused, kliimaprobleemid, ühiskonna muutumise probleemid nii et ma arvan, et selleks peame me olema tõesti distsipliinide vahelisel tasandil, me peame üritama parandada riiklikke uurimisprogramme, mis tavaliselt ongi interdistsiplinaarsed. seda ütlen ka Itaalia ministrina. teine küsimus kuidas me saame paremini ühendada avaliku ja erasektori, selleks et nad teeksid koostööd nende väljakutsetega võitlemisel ja kuidas nad saaksid kasutada nii-öelda sünergiaefekte. ma arvan, et meil peaks olema selline üldine raamistik, mille piires liikuda siin on teatud nüansse, mis tulid välja ka teistest küsimustest. härra De Backer näiteks tõi selle välja Teil oli kolm küsimust ja üks nendest puudutas just tegelikult seda, mida ma just äsja mainisin ja millele ma üritasin vastata. kui vastasin härra Karinšile, mis puudutab seda suurt lõhet, mis on Euroopa ja teiste suurte tegijate vahel, mis on maailmas üha aktiivsemad väljaspool Euroopat, siis ma arvan, et üheks tähtsaks küsimuseks nii meie tegevusprogrammis kui ka järgmise parlamendi ja komisjoni koosseisu puhul kujuneb see, kuidas suuri Euroopa programme ühendada rahvusvahelistega. ja meil tuleb üritada parandada neid mehhanisme, mis meil praegu on selleks, et ligi meelitada andekaid äh, teadlasi kogu maailmast, et äh, meile tuleks teadlasi ka teistest riikidest. see on üks meetmetest, mis meil on olemas ja me võiksime seda kasutada paremini, kui oleme siiamaani teinud selle eesmärgi saavutamiseks. mis puudutab teist küsimust härra Kribatšik, kas hääldasin teie nime õigesti? jah, haridus, suurepärane. olen teiega täiesti nõus. ma ei maininud haridust. ma ei keskendunud sellele küsimusele, sest äh, sellest räägin paari päeva pärast siinsamas äh, kojas ühe teise komisjoni ees aga nüüd kasutan seda teie küsimust ära ja ütlen nii palju, et haridus- ja teadustöö, uurimistöö, need on tegelikult äh, ühe küsimuse erinevad küljed ja me peame oma projektide puhul alati arvestama ka haridusega. see on va ka vastus sellele, et dramaatilisele küsimusele noorte tööpuuduse kohta. vastan teile itaalia keeles. see, mida härra Ruba ütles, kas tehti vigu eelarve puhul. meie oleme eesistujariik ja eesistujariigi rollis peame me olema erapooletud, me peame juba vastu võetud otsuseid austama. Need otsused võeti vastu läbirääkimistel ja kui te nüüd mulle selle küsimuse esitate, siis äh, teadusministrina on mul tõesti vastutus ning ka teadlasena leian ma, et äh, tuleb väga palju sellesse sektorisse investeerida. kolleegid Tamburano ja Borrelli. haridus strateegilise eelisena jah, otse loomulikult äh, tuleb äh, haridust toetada kõikides riikides. Itaalia olukorrast võime mõnel teisel puhul rääkida, aga ma arvan, et Euroopa Liidu tasandil on väga tähtis see, et mõlema eelarverea puhul kahjuks tehti kärpeid. Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, puhul, teadus- ja arengutöö puhul õnneks vahendeid suurendati, see on üks tähtis küsimus, millega on võimalik ka mobiilsust suurendada ja see on ka tegelikult parlamendi vastus sellele probleemile. härra Borrelli, te rääkisite koolitamisest, väljaõppest Te küsisite minult, millised on meie meetmed selleks, et võidelda praegu valitseva hegemoonia vastu. ma arvan, meil on vaja finantseerimismudelit, kuhu on kaasatud nii erasektor kui ka avalik sektor, meil on teatud äh, ühisalgatused, komisjon eraldas kaksteist miljardit. vabandust, ütleb proua minister. see võiks olla mudeliks, mille kaudu ühendada avalikku ja erasektorit ja parandada mõlema sektori vahelist koostööd ja siis viimane küsimus härra Talitška oma. kui ma teist õigesti aru sain, siis te soovisite innovatsiooni mõõta. Te tahtsite teada, kuidas me innovatsiooni tulemusi mõõta saaksime, kuidas me saaksime minna kaugemale sellest prioriteetide nimekirjast, mis kehtib ainult selle poolaasta jooksul. me need prioriteedid tegelikult jäävad ju pikemaks ajaks kehtima ja ma usun, et me hariduse ja teaduse puhul oleme väga hästi kasutanud neid äh, mõõdikuid ja ma arvan, et me võime sedasama mudelit kasutada ka siinkohal et meil on rahvusvahelised võrdlustähised ja siis tuleb kokku komisjon ekspertidest, teadlastest ja ettevõtete esindajatest ning mõõdetakse siis üheskoos tulemusi ja vaadatakse projekti, strateegiat, mis on püstitatud ja tulemusi. minu arvates on see väga õige lähenemine selleks, et mõõta edusamme ja siis äh, teame me rohkem kui lihtsalt ähmaselt, et mida see innovatsioon Euroopa ühiskonna jaoks tähendab. mulle tundub, vabandust, äh, kaks tuhat kakskümmend aasta strateegia hüütakse saalist. jah, ma mainisin juba oma sissejuhatavas sõnavõtus äh, et see on Euroop-, et see on meie eesistumisperioodi ajal prioriteediks, me üritame üle vaadata kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ning me keskendume riiklike strateegiate ja riiklike teadus- ja uurimiskavade ühendamisel Euroopa Liidu raamistikuga. see ei puuduta mitte ainult Horisont kaks tuhat kahtekümmend, vaid ka tõukefonde. seal on väga tähtsad juhised paika pandud ning äh, need annavad meile päris suure summa ähm, selleks, et tagada ühtekuuluvust, sotsiaalset innovatsiooni ja kõike eh, muid valdkondi, mida ma juba oma sõnavõtus mainisin. aitäh, proua minister! aitäh teie vastuste eest! aitäh ka selle arutelu eest, soovime teile palju edu järgmiseks neljaks kuuks. Teil ei ole väga palju aega enam jäänud, tööd on palju. ja me kohe kindlasti tööstuskomisjonina vastutame siin teadus- ja uurimistöö eest ja kosmosepoliitika eest ning seetõttu oleme huvitatud ka tihedast koostööst teiega. ma arvan, et on väga tähtis, et me pööraksime tähelepanu rahastamisele kõikides valdkondades. see tuli siin arutelus ka väga hästi välja ja tegelikult ka teie sõnavõtus Itaalia seisukohtadest. suur tänu siia tulemast, meiega aega viitmast. suur tänu teie vastuste ja kommentaaride eest. aitäh, proua ja kõike head tulevikuks uh,. Well, thank you. Uh, dear friends, dear colleagues, let us go to the kallid sõbrad, Läheme viimase päevakorrapunkti juurde, milleks on muud küsimused. muud küsimused, mulle tundub, et keegi ei soovi midagi öelda. seega, järgmine tähtis informatsioon kahekümne neljandal septembril ja kahe, kella üheksast kaksteist kolmekümneni kuni kella kolmest kuni kaheksateist kolmekümneni toimub meie järgmine koosolek ja ka kahekümne viiendal septembril samamoodi kella üheksast kuni kaheteist kolmekümneni ja siis kella kolmest kuni poole seitsmeni pärastlõunal nii et veelgi kauem kui seekord. nii et iga kord muudkui kohtume üha pikemalt ja pikemalt, sest tööd on üha rohkem. aitäh ja kohtume paari nädala pärast komisjoni koosolekul siis. aga parlamendis arvatavasti kogu aeg ümber nurga. aitäh!